So, dear, dear colleagues, uh, I think we should start with our meeting. kallid kolleegid, ma arvan, et äh, peaksime alustama, pole mõtet kauem oodata ja ma loodan, et liikmed jõuavad ka varsti siia kohale. ma hakkan edasi rääkima saksa keelt, ütleb äh, proua esimees. kallid kolleegid, enne kui läheme päevakorra juurde, tahaksin siin tervitada külalisi, meil on siin külaliste rühm, kelle on kohale kutsunud Julie Wood oma valimisringkonnast. tegemist on organisatsiooniga, mis tegeleb kunstidega. Jack Drum Arts on selle organisatsiooni nimi, tere tulemast Euroopa Parlamenti ja ma loodan, et äh, õpite täna midagi uut ja teile meeldib siin peale selle on mul siin täna suur rõõm jällegi tervitada volinik Navratšitši. nagu te teate, tänane arvamuste vahetus on osa struktureeritud dialoogist, mida parlament tavapäraselt äh, peab siis äh, komisjoniga. lugupeetud volinik, kaks tuhat seitseteist aasta hakkab lõppema ja ma arvan, et me oleme kõik õnnelikud, kui me aasta lõpus siis ka paar päeva saame hinge tõmmata kuid enne tuleb siiski teha inventuur selle kohta, et mida on saavutatud käivasolevate programmidega. eriti just sellepärast, et kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal alustame arutelu järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja järgmise programmiperioodi üle. meil on väga hea meel selle üle, et kultuuri ja hariduse äh, toetamise programm on nüüd komisjoni jaoks nii tähtsale kohale pandud. me teame, et eelmisel nädalal tuli komisjonilt ka teatis selles küsimuses. meil on selle üle väga hea meel, sellepärast et äh, meie komisjon minevikus on ka mitmeid kordi seda küsimust tõstatanud, kultuurimõõtme välja toonud ja juulikuus siin komisjonis esitletud uuringut infot äh, Euroopa identiteedi kohta palusime me ka siis äh, äh, koostada, me anname selle uuringu tulemused teile ka edasi, härra volinik. siin on veel üks teine uuring, see puudutab kõrghariduse kaasajastamist. selle uuringu tulemused annan teile ka üle ja need on tegelikult väga tähtsad küsimused, millega meie oleme tegelenud ja mille kohta ka komisjon eelmisel nädalal teatise tegi kuna meil on üha rohkem natsionaliseerimis ja lõhestumistendentse Euroopa Liidus on tõesti väga tähtis välja tuua, kui tähtsat rolli haridus ja kultuur mängivad Euroopa identiteedi, tõelise Euroopa identiteedi loomisel. ma arvan, et komisjoni teatis vähemalt minu arvates on esimeseks heaks õigeks sammuks õiges suunas selleks, et me Euroopas, mitte ainult kultuurikomisjonis ja mitte ainult äh, vastutavates komisjonides äh, ja vastavates peadirektoraatides natukene rohkem peaksime rääkima kultuuriküsimustest, sellepärast et äh, minu arvates kultuur on Euroopa tuleviku jaoks võtmetähtsusega. pärast seda, kui teie olete teinud oma sissejuhatuse, saavad parlamendi liikmed ka võimaluse teile küsimusi esitada. ma loodan, et liikmeid tuleb kohale rohkem, mõned on ka juba kohal. ja teeme nagu alati, et kogume küsimused kokku ja siis te saate plokis neile vastata. ja ma annaksingi teile kõigepealt kohe sõna. härra volinik, teil on sõna ja meil on väga hea meel teie esitluse üle. Thank you very much suur tänu, tere hommikust, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. Rõõm on teiega taas kohtuda, arutada meie prioriteete hariduse, kultuuri, noorsoo ja spordi vallas teiega. Euroopa on uut, on suurte otsuste lävel, mis on olulised selleks, et öö, äh, otsustada, milline saab olema meie kontinendi ja rahvaste tulevik, kasutama peame alles jäänud aega enne Euroopa Parlamendi valimisi targalt ja peame seadma sihid. minu jaoks tähendab see eelkõige seda, et peame jõustama inimesi, et nad oma elu saaksid elada õnnelikult, et nad elaksid vastupanuvõimelistes ühiskondades, Euroopa peab säilitama ka oma koha maailmas. eelmisel nädalal Euroopa Komisjon astus olulise sammu edasi selle eesmärgi suunas, võtsime vastu poliitika dokumendi kus me seame ambitsioonikad eesmärgid koostööks liikmesriikidega hariduse ja kultuuri vallas. mul on, ma olen uhke, et meie nägemus äh, langeb kokku ähm, sotsiaaltippkohtumise aruteluga Göteborgis. meie teatisest tugevdades Euroopa identiteeti läbi kultuuri ja hariduse selgitama, milline on meie nägemus Euroopast, mis kasu-, mis kasutab ära täielikult äh, kultuuri ja hariduse potentsiaali selleks, et meil oleks vastupanuvõimeline tööjõud, aktiivsed kodanikud ja, ja kaitseksime Euroopa identiteeti kogu tema mitmekesisuses. tahame töötada koos sellise Euroopa nimel, kus õppimine, teadustöö äh, ei ole takistatud piiridest. Euroopa vastupanuvõimelised kodanikud aitavad kaasa töökohtade loomisele, majanduskasvule, innovatsioonile ja suudavad äh, kujundada meie kogukondi. inimesed, kes jagavad ühist tugevat Euroopa identiteeditunnetust ja kellel on ühine kultuuriline pärand. meie eesmärgid on, on ambitsioonikad, kuid saavutatavad. rõhutan mõningaid aspekte Euroopa haridusala tähendab seda, et tuleb vastastikku tunnustada kõrgharidusdiplomeid ja õppeperioode välismaal. samuti tahame liikuvuse teha tõsiasjaks kõigi meie üliõpilaste jaoks, näiteks Euroopa üliõpilase kaardi läbi. töötame algatuste kallal, et liikmesriigid suurendaksid oskuste tasandid, eelkõige baasoskusi, keeleoskusi, aga ka digitaal- ja ettevõtlusoskusi ja edendada elukestvat õpet. kõik need vajadused äh, on tugevaks aluseks, millele toetuda. seepärast komi-, äh, teatises öeldakse, et Erasmus pluss programmi äh, tuleb laiemaks muuta selleks, et neid eesmärke saavutada lisaks kasutame teatist selleks, et üle kinnitada Euroopa Liidu pühendumust ühistele väärtustele ning kultuuripärandile. järkuvalt toetame kultuuri- ja loomesektoreid. me tahame tugevat Euroopa tegevuskava kultuuri vallas, selleks et säilitada mitmekesisus Euroopa kultuuris ja tugevdada Euroopa identiteeti, mis täiendab meie riiklikke, regionaale ja kohalikke identiteete see kõik on suurepärane uudis ja suurepärane alus, mille põhjal konkreetseid tegevusi ja algatusi välja töötada. eriti tahan tänada proua esinaist, proua Kammerverti, tema väga positiivse reaktsiooni eest meie kavade suhtes. ma olen tänulik talle toetuse eest ja selle eest, et Euroopa Parlament on tugev liitlane selle tegevuskava elluviimises. esimene võimalus äh, jätkusammudeks on kahekümne viiendal jaanuaril järgmisel aastal siis äh, toimub esimene haridustippkohtumine Euroopas. Äh, tuleb mõelda baasoskuste tasemele. see toob kokku üle neljasaja osalise, kaasa arvatud haridusministrid ja peamised sidusrühmad, õpetajad, uurijad, kodanikuühiskonna esindajad. ma olen veendunud, et see üritus aitab kaasa poliitilise konsuse tugevdamisele, mis on meil vaja selleks, et läbi viia ambitsioonikas haridusreform. ma olen kind-, ma loodan, et, et ühinete meiega sellel olulisel sündmusel. ja uudiseid ka minu pädevusvaldkonnast, haridusest alustades. olen kaks äh, olulist teatist avaldanud mais kus selgitatakse, kuidas Euroopa Liit saab toetada liikmesriike kaasajastamaks äh, kooli- ja kõrgharidust. ootan huviga mõttevahetust seminaril, mille korraldab äh, Kristina Libatska järgmisel nädalal. mis puudutab koole, Euroopa Liidu toetus annab lisandväärtust koolide tasandil selleks, et äh, need tagaksid kõrgetasemelist õpet, kaasavat keskkonda ja õpetajate, õpetajate ja koolijuhtide elukutse peaks muutuma võimalikult atraktiivseks, tahame kasutada äh, kvaliteedistandardeid selleks, et saavutada parimaid tulemusi. konkreetne näide tegevusest, mis silutab veed potentsiaalsele digiõppimise algatusele, toetame juba praegu koole selleks, et nad muutuksid äh, digivõimelisteks. meie, äh, me eelmisel kuul olime väga edukad neljateistkümnendas riigis selfie annab koolidele ülevaade, ülevaate sellest, kuidas nad, kuhu nad on jõudnud tehnoloogia kasutusele õpetamisel ja õppimisel. oleme valmis seda vahendit siis käivitama aastal kaks tuhat kaheksateist. hariduses on, me tahame just keskenduda oskuste edendamisele ja õigetele oskustele, üks ma olen kindel, et üks peamistest hakatust on juba käivitunud. käesoleval nädalal haridusministrid võtsid vastus soovituse jälgimaks äh, diplomande, sellest on juttu ka meie teatises ja oskuste tegevuskavas. ma arvan, et see võimaldab meil koguda väärtuslikke andmeid, et tulevased üliõpilased võiksid otsustada, mida täpselt minna õppima. ja see aitab meil toetada ka hari-, kõrgharidusasutusi selleks, et nad paremini vastaksid tööturu vajadustele. tulevikku vaadates jaanuaris komisjon kavatseb vastu võtta soovituse, kuidas edendada ühiseid väärtusi hariduses ja võtmepädevuste läbi vaadatud öö, ähm, kogumi tööturu vajadustele mõeldes. teine oluline teema on meie ühised väärtused läbi hariduse, haridussüsteemide kaasavamaks muutmine samuti peame edendama Euroopa meedet õpetamises, et õpilased paremini teaksid, rohkem teaksid Euroopa Liidust ja õpiksid paremini üksteist tundma. minu kavatsus ei ole äh, leida lahendust, mis sobiks äh, kõigile või ühepoolset lahendust peale suruda. on selge, et haridus on võimas vahend, mis võimaldab meil mõista, mis on meie poliitilise kogukonna äh, peamised tunnused, kus me oleme osalised. kaasav haridus on, on minu jaoks poliitiline prioriteet, me peame tagama, et kedagi ei jäetaks maha, toetame eriti neid, kes on ebasoodsamas olukorras, kellel on erivajadused, paraku oleme kaugel veel sellest eesmärgist. viimane lisandustreening, monitor näitab, väljaanne näitab, et äh, sotsiaalne keskkond on endiselt otsustava tähtsusega õpilaste edukuse jaoks. Monitori tutvustame teile neljandal detsembril. nüüd noorsoopoliitika. õppimine, eluks valmistumine ei toimu mitte ainult klassiruumides, see toimub ka läbi kogemuste, vastastikuste suhete, ametliku ja mitteametliku õppe. komisjon valmistab ette noorsoostrateegia läbivaatamist meie noorsoopoliitika koostöö alust. eesmärgiks on tulla välja ettepanekutega enne suve. komisjoni ettepanekud tuginevad sisendil, mida on saadud noortelt ja noortega seotud sidusrühmadelt oleme ka hinnanud praegust strateegiat selleks, et kujundada meie tulevast strateegiat. Euroopa Parlament kindlasti tunneb selle teema vastu huvi ja proua Eidelgardi ja Sabali raport on tulemas, ootan seda huviga. minu prioriteet noorsoopoliitikas on luua noortele võimalused äh, inimestena areneda, toetada teisi. Euroopa Solidaarsuskorpus on oluline algatus, mis aitab seda saavutada. selle algatamisest aasta tagasi üle neljakümne ühe tuhande noore on äh, registreerunud, näidanud üles oma soovi toetada solidaarsust ja aidata teisi. ma olen selle üle väga uhke. esmaspäeval noorsooministrid leppisid kokku üldises lähenemises, mis puudutas meie ettepanekud õigusliku aluse osas solidaarsuskorpuse jaoks. ja loodan, et parlament võtab oma seisuga peatselt vastu, et kolmepoolsed kõnelused saaksid peatselt alata. võin teile kinnitada, komisjon, nõukogu ja parlament, kui nad saavutavad nõusoleku, siis õiguslik alus võetakse peatselt vastu aastal kaks tuhat kaheksateist loodetavasti. tore on, kui me saame kiiresti edasi liikuda, nüüd kultuur. Euroopa kultuuripärandi aasta algab äh, vähem kui kahe nädala pärast, ma tänan teie komisjoni kaasatuse, ettevalmistustöö ja jätkuva toetuse eest. minu soov selleks aastaks, minu ambitsioonid on suured, kultuuri pärand peaks olema horisontaalne poliitika kodanik, osa kodanike igapäevasest elust, me keskendume neljale põhimõttele, osalemine, jätkusuutlikkus, innovatsioon ja kaitse. palju on juba ära tehtud selleks, et selleks aastaks valmistuda. koostööprojektide jaoks tegime üleskutse Loov Euroopa programmi kontekstis ning saime muljet aluta, al-, avaldava arvu taotlusi. meil õnnetus osapooli stimuleerida kõikjal Euroopas ja neid ühendada äh, rahvuslike koordinaatoritega. samuti võtsime ühendust noorteorganisatsioonidega, kultuuripärandi aasta on alt üles algatus ja enamus tegevustest toimub kõige lähemal kohalikul tasandil inimest, kõige lähemal inimestele. Euroopa Liit et äh, Euroopa Komisjoni erinevad talitused äh, osalevad aktiivselt, tõstame teadlikkust, äh, teaduste jagamist riikideülesid projekte ja suure nähtavusega Euroopa projekte. me tahame, et see aasta saaks väga si-, jätaks sisuka pärandi, teeme koostööd partnerorganisatsioonidega, liikmesriikidega, Euroopa Liidu institutsioonidega Euroopa kultuuripärandi aasta on minu jaoks eh, puht, väga euroopalik projekt. see on lahutamatu osa meie jõupingutustest üles ehitamaks Euroopa identiteeti ja paremat tulevikku. nüüd vaatame piiride taha. vastavalt eh, meie rahvusvaheliste kultuurisuhete strateegiale tahame eh, suurendada kultuuri, kultuuri rolli välissuhetes, kultuurikoostööd Euroopa Liitu ja partnerriikide vahel ja annab ja paneme rohkem rõhku otsekontaktidele inimeste vahel. ma tänan Euroopa Parlamenti, kes on kultuuri välissuhete poliitikat eriti rõhutanud ähm, e. eesistuja sõprade rühm koostööks liikmesriikidega töötab strateegiga kallal selleks, et tõhustada rahvusvahelisi kultuurisuhteid. ma olen kindel, et aasta pärast saab meil olema ühine Euroopa Liidu strateegia, mis võimaldab ühendada ressursse ja suurendada mõju. kultuuri- ja loovtööstuse osas Euroopa Parlamendi resolutsioon nõuab, soovib näha sidusat äh, poliitikat aastaks ja pärit aastast kaks tuhat kuusteist. siin nõutakse vahendite kahekordistamist loova Euroopa jaoks. see on tähtis samuti arvestades ka tulevasi rahastamise instrumente, peame tegema koostööd tagamaks, et toetus, mida antakse kultuuri- ja loovsektorile, võimaldab neil edeneda, kaasa arvatud haavatavamatel sektoritel ja need, mis sõltuvad väga avalikust toetusest. enne kui ma kultuuri osas lõpetan, tahan rääkida lühidalt muusikast. võib-olla rohkem kui teised sektorid on selles sektoris olnud suuri väljakutseid seoses digitaliseerumisega. see on kasvanud uued ärimudelid, e, muutnud tootmist ja tarbimismudeleid. oleme intensiivset dialoogi pidanud muusikasektoriga ja ma olen kindel, et meil on vaja spetsiifilist lähenemist muusikale, tuginedes loomingulisusele, mitmekesisusele, konkurentsivõimele hindan siinkohal teie komisjoni tööd, teie toetusi selleks, et paremini, teie toetust selleks, et paremini toet-, edendada muusikasektorit. Euroopa Parlament ja teie ettepanekud ettevalmistavaks tegevuseks äh, võimaldavad muusikal Euroopat edasi viia ja muusika mitmekesisust ja talente toetada. ettevalmistav tegevus on meie jaoks tähtis selleks, et katsetada uusi võimalusi ja hakkame seda kiiresti rakendama aasta kaks tuhat kaheksateist alguses see, tahame kaasata rohkem sihistatud toetust muusikale ja uutele programmidele pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. Äh, arvestame teie komisjoni jätkuva toetusega ja lõpetuseks sport. sport ühendab inimesi, seda kinnitas Euroopa spordinädal kahekümne kolmandast kolmekümnenda septembrini. esimest korda toimus see kolm aastat tagasi ja väga tore on näha, kui palju see uus idee on juba juurdunud ja kui, ja kui kiiresti liikmesriigid on selle omaks võtnud. käesoleval aastal koos voliniku Andriu Kaitisega ja Phil Hoganiga kasutasin nädalat platvormina algatamaks uut algatust, teeme koostööd erinevates poliitikavaldkondades selleks, et edendada tervislikku eluviisi. spordil on tohutu võime kogukondi üles ehitada, seepärast algatasin kaasava spordiauhinna, mis tunnistab spordiorganisatsioone, kes kasutavad sporti selleks, et suurendada sotsiaalset kaasatust äh, vähem soodustatud rühmadele. mul oli suur au auhinnad välja anda esimesel tseremoonial eile õhtul. lõpetuseks paar sõna Erasmuse kolmanda, kolmekümnenda aastapäeva tähistamisest siin me peame näitama Euroopa koostöö lisandväärtust haridusvaldkonnas, koolituses, noorsoo- ja spordivallas läbi Erasmus plussi. me oleme näidanud, kui edukas see programm on, on olnud paljude Euroopa väljakutsete lahendamisel üle, meil on üle üheksasaja üritused, sotsiaalmeedia, press on ka, on kaasatud, kampaania on jõudnud juba üheksakümne tuhande eurooplaseni, lisaks nendele, kes juba see on rohkem kui need, kes programmis juba praegu osalevad. lõpet-, lõpp, lõpetamistseremoonia toimub järgmisel nädalal. ühtlasi tahaksin teid tänada teid südamest selle entusiastliku toetuse eest äh, nendel pidulikel üritustel. käesoleval aastal oleme mõelnud ka programmi tulevikule. siinkohal tahaksin tänada härra Milan Sveeri ja variraportööre kes tegelesid Erasmus pluss rakendamisraportiga ja kõiki neid, kes osalesid paneelarutelus Strasbourgis juunikuus. tahan tänada teid kõiki teie väärtusliku panuse eest viimasesse täiskogu arutellu ja resolutsiooni, mis puudutas Erasmus plussi tulevikku, see võeti vastu septembris. Teie panus on hädavajalik äh, selle Euroopa Liidu suurima eduloo edasiviimisel. suur tänu selle väga põhjaliku ülevaate eest. tõesti väga suur on see teemavaldkond, mille te peate läbi vaatama. ma annaksin nüüd kõigepealt sõna koordinaatoritele igale ühele kolmeks minutiks ja siis teeme vastuste vooru ja pärast seda saavad sõna siis ülejäänud komisjoni liikmed. nii, kõigepealt Sabine Verhaien, palun. suur tänu volinik Navratšitš, et leidsite täna aega tulla siia meiega arvamusi vahetama ja struktureeritud dialoogi pidama. ma arvan, et see teatis on tõesti heaks äh, äh stardi pakuks just kultuuriidentiteedi tugevdamisel ja edasiviimisel. me oleme siin tõesti juba mitmeid aastaid äh, seda küsimust arutanud, et kuidas luua Euroopa identiteet. siiamaani on kõige tähtsamaks programmiks olnud Erasmus pluss programm ja me oleme kogu aeg öelnud, et tegemist on suurepärase programmiga, mis on aga vägagi alarahastatud ja sellepärast on minu küsimus, et kui palju te nüüd olete mõelnud mitmesaastase finantsraamistiku äh, raames tulla vastu parlamendi nõudmisele ja vahendeid toet-, äh, tõsta. tahan teada, kas äh, koos, komisjon toetab meie nõudmisi, sama kehtib ka äh, Euroopa kodanikele programmi kohta ja meil on tõesti väga palju programme, mida võiks rahastada, aga siiamaani pole tehtud või mis on alarahastatud, nii et tahaksin teada, kas komisjon siin pöördub nõukogu poole ja liikmesriikide poole ja ütleb, et äh, neid programme oleks vaja rohkem rahastada. nüüd äh, digitaliseerimine ja haridus. minu arvates on siin ikka veel äh, kutsekvalifikatsioonidega ka puudusi. noored oskavad küll neid erinevaid tehnilisi vidinaid kasutada, aga kuidas on olukord digitaalse haridusega, meediakompetentsusega, meil eile toimus ka kuulamine võltsuudiste kohta ja seal tuli ilmselgelt välja, et Euroopa Liidul on vaja väga palju veel selles valdkonnas ära teha. me teame, et haridus on liikmesriikide pädevuses, kuid kursi kättenäitamine, kursside väljatöötamine ja teatud valdkondades liikmesriikide toetamine eh, just nendes valdkondades, mis meie jaoks on tähtsad, on tõesti äh, ka kaalumist väärt. nüüd äh, loovate tööstuste toetamine. siin oleks meil tõesti vaja äh, mingit laiemapõhjalist tegevuskava, mitte ainult kultuuri- ja meediaprogrammide äh, puhul, vaid ka üleüldiselt Euroopa fondide puhul, näiteks laenud, mida Euroopa Liit annab loovale tööstusele siin oleks meil võimalik väga palju ära teha. mina oma kodupiirkonnas tean, et on peaaegu võimatu investeerimispangalt äh, loova inimesena töö, äh, saada laenu. kui sa oled äh, loov inimene, kelle, kes toodab midagi, siis on tal väga raske investeerimispangast laenu saada, nii et võib-olla peaks siin välja mõtlema mingi tegevuskava, kuidas loovat tööstust paremini ka investeerimispanga laenudesse kaasata aitäh, täpselt kolm minutit, suurepärane. Silvia Kosta, palun, kolm minutit. aitäh, härra volinik, selle teatise eest. suur tänu ka sotsiaalse tippkohtumise korraldamise eest, tõesti oleks olnud imelik, kui nõukogu ja komisjon ei oleks tunnistanud, et kultuur kuulub ka sotsiaalsesse mõõtmesse. me muretsesime väga palju, sest me kartsime, et kultuuri ei lisata, kuid tänu nõukogu ja meie komisjoni püüdlustele äh, kultuuri peadirektoraat siiski lisas sotsiaalsesse mõõtmesse ka kultuuriküsimused. kuid see kõik näitab, milline on olukord nende küsimustega. meil on vaja kinnitust, et komisjon oma suhtumist muudab ja võib-olla kultuuri poolele siiamaani pöörati vähem tähelepanu kuid äh, kultuur ja need kümme prioriteeti, mis paika pandi, tuleb ilmselgelt lisada mõõtmesse ja meie oleme seda pidevalt ka nõudnud. ja tõesti, võib-olla saaksime siia veel ka kuidagi hariduse poole sisse kirjutada. ja kui nüüd äh, me soovime haridus- ja kasvatusvaldkonda edasi arendada, siis tuleb meil ka olemasolevad süsteemid üle vaadata, meil on küll liikuvusprogrammid, aga ka neid tuleks tugevdada selleks, et me näeksime, et äh, mida meil on vaja ära teha ka tehnilise revolutsiooni raames selleks, et digitaalses valdkonnas edasi minna. kuulsin, et teadises räägitakse ka jagamismaja, vabandust, äh, koostööst äh, Connecti peadirektoraadiga äh, just programmi Digi-, Digital for Culture programmi jaoks. me peaksime tõesti kõiki võimalusi ära kasutama, mis meil on ka õpetajate ja noorte ettevõtjate jaoks, selleks et nemad saaksid sarnastes platvormides osaleda ja komisjon võiks ju siin midagi ära teha e. e-õpe e, e-õpetamine, need oleksid ju ka võimalused. nüüd haridusküsimused Erasmus. meie parlamendis oleme öelnud, et Erasmuse vahendeid tuleb vähemalt kümnekordistada ja Juncker, Junckeri viiendas stsenaariumis öeldakse ju ka et, et kolmkümmend protsenti noortest peaksid Erasmuse programmides osalema. nii et tegelikult on ju näha siin selge pühendumus, mis on võetud, aga seda tuleb nüüd hakata ka täitma. ja siis täiesti õigestatult tõstsite te hariduse, kodakondsuse küsimused tõesti, meil on suur huvi nende vastu, aga probleeme on ilmselgelt vabatahtliku tööga. meie muretseme selle pärast, mis toimub nõukogus, sest nõukogu viimasel kohtumisel otsustati enamuse äh, häältega, et äh, sealt äh, leitakse vahendeid teistest valdkondadest, mitte Erasmusest Äh, selliste kokkulepetega meie leppida ei saa. nüüd loov Euroopa, liiga vähe vahendeid, siin on ka tõesti väga palju erinevaid administratsioonikihte, keegi ei tea täpselt, kes tegeleb meediaga, kes tegeleb kultuuriga ja see on kõik väga keeruline. aitäh, järgmisena proua Jimenez Barbat, palun. jah, aitäh, mina tahtsin rääkida kultuuripärandist kultuuripärand ja selle sidumine Euroopa identiteediga. siin on olnud väga palju erinevaid teatise, teatiseid, aga kõige tähtsam selles küsimuses on ju see, et teadlased on alati koostööd teinud, oma uuringutulemusi üksteisega vahetanud, aga ma tahaksin teada, kas sellest piisab. kas Euroopa kodanikud on teadlikud, et meil on selline teaduspärand ja et nad võivad seda ka kasutada? aitäh. härra Šuntis, palun järgmisena. suur tänu selle info eest see on tõesti väga raske pingutus siin. Te peate siin tõesti väga vastuolulisi and-, väga vastuolulisi küsimusi ühe katuse alla koondama. näiteks Kreekas õpetatakse nii retoorikat kui ka dialektikat ja ka muusikaõpetus on meil hea, et te muusikat ka mainisite, kuid mul ei ole tõesti võimalik praegu selle vähese ajaga hakata analüüsima seda, mida muusikaga ette võtta. aga ma räägin dialektikast. dialektika hõlmab ka dialoogi. ma tahaksin lihtsalt paar küsimust teile esitada. ma lugesin seda teksti ja teie analüüs oli tõesti väga hea. Te räägite siin hariduse panusest, Euroopa identiteedist ja minu küsimus on järgmine. mis asi on see Euroopa identiteet, härra volinik? see, mis on lepingutes kirjas või kõik need dilemmad, mille ees me praegusel hetkel seisame? sellised küsimused nagu konkurentsivõime või siis solidaarsus, demokraatia või võimu pealesurumine, inimõigused või eelarvedistsipliinist kinnipidamine. ma tõesti tahaksin teie käest saada vastust, sellepärast et need tekstid on tõesti väga üldised. ja tegemist on küsimustega, mis kogu aeg tõstatuvad. teine küsimus Te räägite sellest, et meil on probleeme haridusega, väga palju takistusi, kas te konkreetsemalt võiksite sellest rääkida? sest äh, haridust takistab praegu ilmselgelt kärpepoliitika ja ka avaliku sektori pakutava hariduse rahastamine ning ka raha, ka haridusprogrammide alarahastamine ning see toob endaga kaasa selle, et meil ei ole häid õpetajaid ning ma ei tahagi siin praegu rääkida Kreekast, sest see probleem ei ole ju ainult Kreeka probleem. Prantsusmaa näiteks, ma arvan, et ka Prantsusmaal on suur probleem õpetajatega. on väga raske leida õpetajaid, sest neid lihtsalt ei ole nii et ma tõesti arvan, et see on äh, meie põel-, tõeline probleem ja see tuleneb meie liberaalsest poliitikast ja kärpepoliitikast. kolmas küsimus Te rääkisite ühistest väärtustest hariduse jaoks ja ka kvalifikatsioonide hindamisest. mis puudutab kutsekvalifikatsiooni, siis kas me hindame seda, mida lapsed koolis õpivad või vaadat-, on meil ka siin sotsiaalseid uuringuid, kas vaadatakse ka väärtustest kinnipidamist või kas te hindate ainult tehnilist poolt, mida turg nõuab selleks, et olla nii-öelda tõhus ja rohkem kasumit teenida? aitäh, järgmisena proua Pilt, palun. Pardon. Oui, euh, moi sur, euh, sur le numérique. Euh... jah, digi-, digitaalse valdkonna kohta ma ütleksin, et me võiksime pigem vanade meetodite juurde tagasi pöörduda. Prantsusmaal jah, me äh, püüdsime äh, alguses äh, näiteks ära jätta korrutustabeli õpetamise ja nii edasi, siis nägime, et see algkoolis ei toiminud nõnda ja nüüd näeme äh, noori, kes äh, ähm, kirjutavad äh, tekstisõnumeid või suhtlevad internetis täiesti vigast keelt kasutades, nii et ma arvan, et kodus on neil juba kõik vajalikud õppevahendid olemas ja õpetajad peavad neile põhiteadmisi ja oskusi õpetama, aga igasuguseid otsinguid saab palju kergemini teha internetis, aga mina tahtsin küsida Euroopa üliõpilaspileti kohta ma ei saanud päris hästi aru, kas see äh, hõlmab ka vahendeid, rahalisi vahendeid, et minna kuskile ülikoolidesse õppima ja siis veel küsimus ülikoolide rahvusvahelisest klassifikatsioonist ja Euroopa ülikoolide kohast, kohtadest selles. meie Prantsusmaal äh, püüame rohkem teiste asutustega kontakti võtta, et äh, koostööd teha, aga see eriti hästi ei toimi, kuna kõrgharidusasutused Prantsusmaal, muud kui ülikoolid, ei soovi seda eriti teha ja soovivad enda valdkonna juurde kitsamalt jääda, aitäh! suur tänu, enne kui annan sõna uuesti volinikule, et ta saaks vastata, tahaksin ka ise ühe küsimuse esitada, ma lootsin, et see esitatakse juba, aga seda ei tehtud kui vaadata komisjoni teatist ja neid faktide nimekirju, mis sinna on juurde lisatud, siis tekivad tõesti loova Euroopa programmi tuleviku osas küsimused. kui ma seda loen, siis ma saan aru, et meil on vaja uut toetusprogrammi kultuuri ja loovatööstuse toetamiseks ühelt poolt ja teiselt poolt on meil vaja jätkuprogrammi meedia jaoks kas seda tuleb mõista nii, et komisjon mõtleb nüüd selles suunas ja see on täiesti võimalik, et äh, loova Euroopa mõlemad osad eraldatakse üksteisest jälle, ehk et meile jääb ühelt poolt siis audiovisuaalne äh, pool ja teisele poole jääb siis kultuuri pool. ja te rääkisite ka Erasmuse programmi vahenditest, kuid te ei ütle mitte midagi selle kohta, mis saab loova Euroopa programmist ja sealsetest võimalikest kärbetest ning äh, ka siis nii-öelda nendest uutest osaprogrammidest, nii et kui te natukene seda saaksite kommenteerida, siis me teaksime ka, mis suunas komisjon liigub. härra Navratšitš, te saate nüüd sõna ja üritage viie minutiga kõikidele nendele küsimustele vastata. ma tean, see ei ole lihtne I will be very disciplined just to, just to leave more, more. jah, püüan kiirelt teha, et järgmiseks äh, vooruks ka aega jätta. Te teate, et äh, me äh, valmistame ette uue finantsraamistiku esimest osa, nii et seisukohad, positsioonid on veel muutumises, aga üldine konsensus siiski on olemas äh, selles osas, et Rasmus plussile eraldatakse rohkem äh, vahendeid. ja seda oli väga hästi ka näha äh, Göteborgi äh, sotsiaaltippkohtumisel liikmesriikide poolt ja ma arvan, et see on väga oluline. ma siin ka loodan teile kui loomulikule liitlasele, aga endastki mõista püüan ma võidelda välja rohkem vahendeid et Erasmus plussi eesmärke saavutada ja et selle ulatust mõjuga äh, laiendada äh, teistele sotsiaalsetele äh, rühmadele, kes on veidi kehvemas majanduslikus olukorras ja tahaksime nii-öelda allapoole liikuda sotsiaalsel redelil ja jõuda ka niisuguste inimesteni, kes ei ole siis keskklassist pärit, vaid vaesematest äh, elanikkonna kihtidest. see on äh, tudengite mobiilsuse instrument, aga samas on see ka sotsiaalse äh, kaasatuse instrument. nii et just on oluline võimestada siin ka noori inimesi, kes tulevad, kes on veidi keerukama taustaga. kõnelejal ei ole mikrofoni kahjuks Äh, jah, me püüame selle äh, Comeniuse uuesti äh, toimima saada ja kombineeri-, kombineerida seda ka e-twinninguga, mis on väga edukas programm olnud, aga me sooviksime sinna siis selle keskkooli õpilaste liikuvuse programmi ka juurde lisada libauudiste teema ja kogu selle digitaalse subkultuuriga äh, seotud äh, temaatika on asi, mida, mille üle me ka arutame, kuidas siis liikmesriiki ja institutsioone äh, toetada kriitilise mõtlemise õpetamisel, kuna see on üks parimaid relvi libauudiste vastu kuidas seda riiki, riiklikesse õppekavadesse lülitada mitte ainult formaalsesse, vaid ka äh, mitteformaalsesse õppesse lisada ja kaalume siin ka poliitilisi äh, vahendeid, korraldame äh, töörühmi äh, Äh, arutelusid ja püüame parimaid tavasid äh, liikme, liikmesriikides levitada ja seega püüame tõesti teha kõik, mis võimalik äh, selle nähtuse vastu võitlemiseks. loometööstus on väga oluline temaatika ja ma arvan, et koos autoriõiguste reformiga saame tõesti rohkem ära teha loome tööstuse ja selle sidusrühmade äh, toetamiseks. me koostasime äh, ülevaate seni äh, võetud sammudest ja selles raportis loetlesime erinevad tegevused üles, mis on siis tehtud inno-, innovatsiooni digitaliseerimise äh, vallas ka äh, ligipääsu juures äh, finantseerimisele ja sealjuures on siis ka raamistuseks Euroopa kultuuripärandi aasta nii et praegu me paneme paika siis selle raamistiku, kuidas loometööstuse strateegiat edasi arendada, aga siin on nii tööstuspoliitika kui ka kultuuripoliitika aspektid ja teinekord need vastanduvad üksteisele või on teatud elemente, mis on vastanduvad. ja seega tuleb saavutada selline sidusam raamistik loometööstuse arendamiseks, seetõttu need asjad väga kiiresti edasi ei liigu, aga loodame, et saame siiski kiirelt midagi ka nende kogukondade jaoks ära teha. Euroopa solidaarsuskorpuse äh, äh, puhul on meil üldine lähenemine nüüd paigas, see on tõesti väga suur samm edasi ja kolmepoolsetel läbirääkimistel loodetavasti leiame sobiva äh, kompromissi, seal on küll mõne, mõned tundlikud küsimused nii Euroopa Parlamendi kui ka nõukogu poolt, aga me oleme igati avatud kompromissidele ja äh, ka oleme valmis teid aitama tulevikus äh, kompromissidele jõuda, nii et loodetavasti me liigume sellega ka edasi võimalikult sujuvalt järgmisel aastal, siis kultuuripärandi aastal on meil suurepärased võimalused oma kultuuripärandi avan-, avastamiseks Euroopas ja soovitaksin teil pöörduda rohkem kohaliku tasandi poole, need on kohalike kodukogukondade küsimused ja me ei tunne tegelikult üksteist, näiteks hispaanlane ei tunne näiteks Bulgaaria kultuuripärandit ja siin on väga palju huvitavaid eh, põnevaid asju meie traditsioonides ja lihtsalt asju, mida me ei tea üksteise kultuuridest ja samas märkate ka, et meil on palju ühist ja me peame eh, seda pärandit koos eh, avastama, me peame Äh, seda kõike teistele, äh, tutvustama teistele kogukondadele, mistõttu järgmise aasta äh, üritused võiks olla rohkem kohalikel tasanditel ja loodetavasti kohalikud kogukonnad saavad neid võimalusi hästi ära kasutada mis puudutab Euroopa identiteeti, siis jah, meie äh, tekst on üsna üldine selle koha pealt, kuna ma arvan, et see on väga üldine raamistik ka iseenesest identiteedil on äh, mitmeid äh, kihistusi, kohalik identiteet võib olla väga spetsiifiline, regionaalne juba üldisem ja riikliku tasandi identiteet veel üldisem ja Euroopa äh, moodustab sellise väga üldise raamistuse ja mina ei saa siin teile defineerida Euroopa identiteeti kui niisugust, aga ma arvan, et me ei, me ei saa siin defineerida elu või selliseid kõige lihtsamaid äh, mõisteid või surma ja Euroopa identiteeti samamoodi, kuid see on asi, mida me tunnetame. me tunneme äh, teatavat ühist äh, solidaarsust näiteks Kreekas Kreeka arhitektuuri vaadates me, meil on teatav teataval määral selline tuttav äh, tunne, samamoodi Aristoteles ei ole mitte ainult ju Kreeka äh, mõtleja, vaid äh, <clears throat> oluline kõigi eurooplaste jaoks nii et on äh, arhitektuur, kangelased, äh, tuntud tegelased, äh, ma arvan, et Vana-Kreeka kultuur näitena võib öelda selle kohta, et see ei ole mitte ainult Kreeka kultuur kitsalt, vaid Euroopa kultuur ja ma arvan, et need on kõik osaks Euroopa identiteedist. me peaksime olema kaasavad siin ja ma usun, et see Euroopa identiteet on kaasav, aga meil on tarvis sellist äh, tugevat baasi, mis ongi meie äh, ühine kultuuripärand. Äh, hariduse äh, arendamine kärbete tasandil tõepoolest Euroopa on tahapoole jäämas võrreldes Aasia, Vaikse ookeani riikidega, Ameerikaga, tõepoolest Äh, investeeringute tasandil, nii et seetõttu me rõhutame seda, et tuleb investeerida rohkem ja nutikamalt haridusse, kuna rohkem raha iseenesest ei ole äh, piisav, me peame investeerima äh, targemalt, mistõttu me korraldame mm, just investeerimisteemalise arutelu ähm, hariduse tippkohtumisel mitte ainult äh, ei aruta seda poliitikutega, vaid ka nendega, kes võiksid äh, investeerida haridusse. põhioskuste kohta tõepoolest siin ei ole juttu ainult äh, mitte tehnilistest oskustest, mis on ka olulised, aga viitaks, viidates teie panusele on just oluline rõhutada ka Äh, sotsiaalseid oskusi äh, ja ka erinevat laadi kirjaoskusi, ühel äh, eurooplasel viiest on sellega probleemi ja ka on probleeme matemaatikaga. nii et koolid peavad need traditsioonilisi baasoskusi õpetama ja digitaalsed oskused peaksid tulema hiljem, kui baasoskused on omandatud, aga ka sotsiaalsed pädevused on olulised. kuna ühiskond on muutumas, siis koolide ülesanne on õpetada äh, kogukonnas äh, elavaid äh, lapsi arutlema, tegema meeskonnatööd, jõudma kompromissideni konfliktiolukordi lahendama ja nii edasi nii et koolid äh, peavad niisuguseid olulisi sotsiaalseid oskusi ka õpetama, mida tavaliselt küll õpetatakse peredes, kuid kahjuks äh, praegu ma arvan, et äh, koolidel peab olema siin suurem roll. Euroopa üliõpilaspileti ähm, kohta ja digistrateegia kohta praegu me ähm, püüame siis äh, kokku panna need erinevaid algatusi äh, paberivaba Erasmuse ja Amrexi äh, projekti mm, tulemusi ja sellega siis toetataks tudengite liikuvust. ja selle projekti eesmärk on leida siis positiivsed saavutused nendest äh, projektidest ja et äh, jõutaks sellise äh, paindliku võimaluseni neid erinevaid teenuseid tudengitele pakkuda siis erinevates ülikoolides ja seal võiks olla siis ka mobiilirakendused, QR-kood, digitaalne kaart ja praegu on siis pilootteste piloottestid käigus ja e-ID edendamisel, sealjuures siis ka e-kaardi projekt, et siis äh, erinevaid äh, algatusi selle äh, baasil pärast luua ja siis see digistrateegia, seal on siis kultuuri ja digiaspekt ühendatud ja sellel on kuus eesmärki, esimene on see, et tagada äh, laiem äh, ja kaasavam ligipääs äh, kultuurile, teiseks siis kultuuripärandi väärtustamine, kolmas digitootmise võimestamine ja talentide, oskuste toetamine ja siis kultuuri VKE-dele ligipääs äh, finantseerimisele ja siis rahvusvaheline äh, koostöö ja viimaks äh, ka siis loov Euroopa ja digimeedia projekt, te teate, et see mm, toimus siis äh, minu äh, algatusel, minu tõttu aastal kaks tuhat neliteist ja ma loodan, et järgmine äh, volinik saab veidi lihtsamini seda teha ja teie võib-olla saate ka lihtsamini need kaks aspekti omavahel ühendada probleemivabamalt ja ma arvan, et see siis saab ehk tulevikus lihtsamini teoks, aitäh! aitäh! mina sain komisjoni teatisest aga aru, et need mõlemad osad eraldatakse jälle üksteisest, aga kui see nii pole, siis miks ka mitte. edasi, nüüd teine küsimuste voor, need olid minu elu kõige pikemad viis minutit, aga esitati ilmselgelt väga tähtsaid küsimusi ja oli ka väga hea ja tähtis, et neile nii põhjalikult vastati nüüd on veel sõna soovinud, loen kohe ette ja panen siis ka kõnelejate nimekirja kinni. härra Strojevski, Julie Vood, proua Šoidrova, härra Venta, härra Nekov, proua Libatska, härra Sver. Strojevski juba ütlesin, jah. siis on see meie kõnelejate nimekiri, küsimuste teine voor ja tõesti palun piirduge ühe minutiga selleks, et volinikul oleks siis ka aega teie küsimustele vastata. ning alustame kohe härra Strojevskiga, palun. aitäh. minul on küsimus, mis puudutab Brexitit. ma tean, et läbirääkimised lähevad väga aeglaselt, aga samal ajal on nad Erasmus plussi osas meie jaoks väga tähtsad. me teame, et Äh, Ühendkuningriigi koolid on äh, Euroopas väga populaarsed, äh, kolm korda rohkem tudengeid läheb Erasmus plussi raames Ühendkuningriiki õppima, kui sealt tuleb Euroopasse. sellepärast on minu küsimus järgmine, kas meil on mingi kontrollivõimalus või kuidas teie seda endale ette kujutate, et kuidas me tagame selles valdkonnas järjekindluse ja ka selle, et äh, jätkatakse siis ka Ühendkuningriigi poolt makseid Erasmus plussi. meil on väga palju lepinguid Ühendkuningriigiga, näiteks äh, kunsti toetamise lepingud ja kas nüüd võib juhtuda see, et pärast seda, äh, kui läbirääkimised äh, on läbi Brexiti üle, et siiski need kultuurilepingud jäävad püsima. aitäh, järgmisena Julie Wood, palun. aitäh ma olen pettunud, et need kuus kõige tähtsamat poliitilist ettepanekut, mis komisjon tegi, et seal ei ole mitte mingit ettepanekut kultuuri rohujuurel tagamisele Äh, ja kaasamisele, sest need vastused, mis te annate, ei ole mitte mingid vastused kunstnikele, kellel on vaja eksperimenteerida, riskida ja kes on alles oma karjääri alguses ja loometee alguses. nüüd, kui me seisame tegelikult äh, kultuuripärandi aasta lävel, siis võib-olla peaksime keskenduma ka raskele pärandile ja meie nii säravale, mitte nii säravale minevikule sest meil on siin tõesti väga palju erinevaid mitmekesiseid kogukondi, mis tunnevad, et nad on surve all, me näeme väga palju rassismi ja islamofoobiat. me peame tõesti lõpetama ka sellise lähenemise, et Euroopa kultuur põhineb kis-, äh, äh, kristluse kultuuril, sest sellega me, me vaikime maha islamikultuuri ja kõik need saavutused, mida on arhitektuuris, kultuuris, meditsiinis saavutatud äh, islamimaailmas ja need tuhat üks 000 üks Äh, leiutist, see programm on ka väga tähtis. nüüd Brexit, noored inimesed on väga vihased Brexiti peale, nemad soovivad küll, et need saavad jääda kontakti oma eakaaslastega Euroopast. aitäh, järgmisena proua Šoidrova. aitäh, aitäh, volinik, teie ettekande eest. mina tahaksin rääkida solidaarsuskorpusest, me peame siin praegu läbirääkimisi määruse üle. meie anname endast kõik selleks, et teha koostööd ja selle raportiga kiiresti edasi minna. meil on umbes kakssada muudatusettepanekut tehtud ja seal on kaks väga tähtsat ettepanekut, et meil on vaja nii-öelda värsket raha programmide jaoks ja me ei taha kaotada seda, mis on juba ära tehtud Euroopa vabatahtliku tööga. meie leiame, et enda vabatahtlikuks üleandmine on väga tähtis ja on kooskõlas ka selle uue programmi põhimõtete ja väärtustega me loodame, et koostöö kujuneb heaks äh, Äh, kui me hakkame läbirääkimisi pidama komisjoni ja nõukoguga. aitäh ja järgmisena härra Venta, palun. aitäh, härra volinik, äh, paar lühikest küsimust. eile anti esimesed auhinnad välja algatuses Be Inclusive. ma tahaksin nüüd teie käest teada, kuidas komisjon toetab nüüd seda, et me saaksime ka puuetega inimesi spordi kaudu kaasata Äh, sellesse algatusse. mida saab Euroopa Komisjon teha kokkulepitud tulemuste osas, kas on teil mingeid algatusi ette nähtud, kuidas äh, nende pettuste vastu võidelda? ja veel üks küsimus, eelmisel äh, aastal kuulutas komisjon välja, et tuleb hea valitsuse tavade tulemustabel, kas selles osas on midagi juba ära tehtud? aitäh, järgmisena härra Nekov, palun Господин комисар, искам да благодаря за vaš... härra volinik, kõigepealt suur tänu tulemast täna meie koosolekule. minu küsimus puudutab vabatahtlike programmide kontekstis omandatud kogemuste tunnustamise kohta. solidaarsuse korpuse kontekstis oli meil kavatsus äh, erinevad erinevates programmides, mitteametlikes programmides omandatud pädevust tunnustada. kõik peaks olema valmis kaks tuhat kaheksateist lõpuks Euroopa vabatahtliku teenistuse kontekstis oli meil Youth äh, Pass, miks me ei võiks seda uues süsteemis kasutada? ma arvan, ka, et uue algatuse hindamiskriteeriumid on ainult äh, kvantitatiivsed, selle asemel, et olla ka kvalitatiivsed. suur tänu, härra Tsamitinis, palun. aitäh, volinik, aitäh täna siia tulemast Pole mitte mingit kahtlust, et kultuuripärand on meie igapäevase elu äh, täi-, tähtis osa ja Malta tunnetab seda väga hästi, sellepärast et meie pealinn Valetta on järgmisel aastal Euroopa kultuuripealinnaks ja seda Euroopa kultuuripärandi aastal. mulle väga meeldisid need viited, mida te tegite Äh, kriitiliste oskuste omandamise kohta. Te rääkisite ka meediaoskuste laiendamisest ja kuidas sellega saaks võidelda võltsuudiste vastu. mis te arvate, kas meil on vaja õpetada nüüd uute digitaalsete süsteemide kasutamiseks äh, inimestele, õpetada ka täiesti uusi oskuseid? ja kuidas äh, komisjon on ennast ette valmistanud ka tehisintellekti väljaarendamise suurtele sammudele edasi? me peame arvestama ka identiteedi, vabaduse, inimõiguste küsimusega. Need tuleb meie haridussüsteemidesse kaasata, sest kui me neid väärtuseid piisavalt palju välja ei too, siis tegelikult jätame me tühja koha ja ei arvesta kõige sellega, mis tegelikult on väga tähtis meie igapäevases elus. aitäh, järgmisena proua Libatska, palun. suur tänu, härra volinik, aitäh teile info eest ja teatise eest. nii eelmine kui ka praegune teatis on sarnased ja sealt tuleb väga selgelt välja, et haridus on väga tähtis. kolm küsimust, mul on väga hea meel, et te ütlesite, et me peame üha rohkem nii-öelda kõrvale tõrjutud inimesi kaasama. aga meil on väga palju segadust olnud vahendite väljamaksmisega. on väga palju programme, kus lihtsalt programmide läbiviijad ei saa kõigepealt ise nii-öelda avansina neid makse oma taskust välja maksta ja seega nad satuvad makseraskustesse teiseks, äh, meil tuleb rohkem õpetajaid kaasata Erasmuse programmi, sellepärast et ilma õpetajateta meil ei ole võimalikke programme ja ka haridussüsteemi moderniseerida siis eh, mitteametlik õppimine elukestva õppe raames, eh, ka seda tuleb eh, selle peale tuleb rohkem mõelda, siis Euroopa teadusruumi loomine on põhimõtteliselt nagu vundamendi loomine ja selle üle tuleks ka rohkem tähelepanu pöörata. aitäh, proua Poskovitš! Szépen a prezentációt. Nagyon örülök annak, hogy végre konkrét lépések kerültek megfogalmazásra. Mul on väga hea meel, et siin tehakse nüüd samme ülikooli ja kõrgharidusdiplomite vastastikuseks tunnustamiseks, see on tõesti suureks sammuks edasi. teine asi, millele ma tahtsin tähelepanu pöörata, on see, et komisjon on nüüd kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks hariduseesmärgid paika pannud ja seal on kirjas, et tudengid peavad oma emakeele kõrval rääkima vähemalt kahte võõrkeelt. see on väga tähtis otsus, eriti just vähemuste jaoks ja see on tegelikult ka suurepärane alus äh, üksteisega suhtlemiseks, sest kui me ei räägi võõrkeeli ei ole meil võimalik üksteisega suhelda. idanaaberluspartnerriigid mängivad siin ka väga tähtsat rolli ja nemad olevat ka kaasatud. kas see on tõsi ja kuidas te kavatsete seda arengut toetada? pidin ootama tõlget järele, ütles, ütleb proua esimees. järgmisena kolleeg Sveer, palun <clears throat> suur tänu. volinik, tänan tulemast meie komisjoni. tänan sõnavõtu eest. Te olete, teil on kindlasti parim portfell komisjonis. Erasmus plussist rääkides koostasin äh, raporti välismaal õppimise kohta ja soovisin, et komisjon äh, töötaks välja digitaalplatvormi tarkvara, mida siis äh, pakutakse institutsioonidele, haridusasutustele. ma arvan, see on väga tähtis, sest online vahendid on järjest tähtsamad tulevikus, ma arvan, digitaalsed ressursid on äh, olulisemad kui klassikalised traditsioonilised ressursid, seepärast on tähtis, et komisjon te-, võtaks siin algatuse, et saaks äh, tekkida digitaalplatvorm, mida, mida, mis siis tasuta antakse äh, kasutusse. suur tänu härra volinik, teil on nüüd veel kord võimalus vastata kõikidele nendele küsimustele, mis teile esitati ja mis meie jaoks on väga tähtsad, palun. tänan väga. mul Brexiti osas lõppsõna ei kuulu mulle, sõltub läbirääkijatest läbirääkijad mõnikord äh, muudavad seisukohti. nii et me ei tea, mida need läbirääkimised meile siis lõpuks toovad. eks me näe, aga nagu lepingus on öeldud, Ühendkuningriigil on täielikud õigused Euroopa Liidu sees ta on osa Erasmus plussist ja igaüks saab kasutada võimalusi õppida Ühendkuningriigis. seni, kuni Ühendkuningriik äh, ei ole lahkunud Euroopa Liidust. Äh, saame näha, mismoodi äh, läbirääkimised lõpevad. mis puudutab copyrighti, siis äh, Äh, pärast selle reformi äh, näis, aga sinna me ei ole jõudnud, nii palju kui ma tean, on üle tuhande muudatusettepaneku Euroopa Parlamendis esitatud äh, autoriõiguse reformile, nii et pikk tee on veel käia. ma ei tea, kas Euroopa Parlament võtab vastu autoriõiguse reformi isegi sellel ametiajal. see protsess kulgeb väga aeglaselt, on väga keerukas on palju kattuvaid huvisid, on palju muudatusettepanekuid, kuid õiguskindlus tuleb, nagu ka teistel juhtumitel, kui õigusakt jõustub, siis äh, kehtestuvad sanktsioonid, siis äh, tekib õiguskindlus uues süsteemis, uues olukorras, aga hetkel seda veel ei ole kuidas ähm, rohujuure tasandil toimida. me teeme loova Euroopa jaoks, mis, mida suudame. aga Euroopa on lihtsalt liiga suur olemaks kõige suurem rahastaja rohujuure tegevuste jaoks, nagu ka spordis. peamiselt on see kohaliku kogukonna kohustus, regionaalse li-, riikliku tasandi kohustus, Euroopa Liit saab anda mingi osa rahastamisest, aga ka see on ainult äh, täiendav äh, finantstoetus või raamistik. meie saame aidata kunstnikel aga minna välismaale, saame rahastada piiriülest koostööd Äh, to, so, toetada nende liikuvust, see on Euroopa mõõde. alati on meil äh, väikesemahuliste projektidega see probleem, et Euroopa on lihtsalt liiga suur nende kohalike väikeste projektide jaoks. me rahastame koostööd, piiriülest koostööd, aga ma arvan, et äh, põhimõtteliselt äh, rohujuure kunstitegevuste rahastamine peab toimuma kohalikul ja riiklikul tasandil. kindlasti ei meeldiks mulle jätta muljet, et Euroopa kultuuripärand on midagi eksklusiivset, kust jäetakse välja kõik äh, mõjud teistest kultuuridest. Bosnia näiteks asub Euroopas. Äh, moslemi kogukond ei ole mitte ainult väga oluline ja tähenduslik kogukond, vaid on ka väga vana kogukond. Nad on seal elanud üle viiesaja aasta. on selge Bosnia jaoks, aga ka Horvaatia jaoks et moslemi mõjud on osa nende kristlikust kultuurist. meil äh, äh, on teiste kultuuride mõjud ja suhted teiste kultuuridega Euroopa kuuli-, kultuuripärandis. tahaksin tõesti anda võimaluse kohalikele kogukondadele edukalt või mitte edukalt siis hakkama saada omaenda kultuuripärandiga. see on test kohalikele kogukondadele. kui tugevad need on? Nemad saavad arutada kõiki käegakatsutavaid ja mitte käegakatsutavaid kultuuripärandi elemente. noored on väga vihased Brexiti peale. see on Ühendkuningriigi otsus see ei ole nende otsus, nad võivadki vihased olla. meie oleme olnud vihased selle otsuse pärast, aga tegemist on legitiimse otsusega. kõneleja räägib ilma mikrofonita. volinik, ei, mitte ainult noored, muidugi. on ka mitte nii väga noori, kes on väga vihased Briti Brexiti otsuse pärast, aga nii see on ja kas siin oli veel midagi? In... kuidas toetada puuetega inimesi spordis? jah, Erasmus pluss projekte meil on ja tegevusi. spordiklubisid äh, toetame, rohujuure tegevusi, äh, puuetega inimeste sotsiaalne kaasatus, näiteks äh, auhind mille olen andnud ühe andsin eile õhtul ja üks nendest äh, on just suunatud äh, puuetega inimeste integreerimisele. mul on väga, et neil oleks äh, sisukas elu ka spordivallas. rohkem hetkel uut infot ei ole, see on nõukogus seisma jäänud ja pledge board heaks juhtimiseks spordis nelikümmend viis organisatsiooni hetkel on sellele deklaratsioonile alla kirjutanud ja pidevalt kutsume üles uusi organisatsioone ühinema selle algatusega. Euroopa Solidaarsuskorpus kriteeriumid on põhimõtteliselt samad, mis vabatahtliku teenuse puhul, teenistuse puhul. Euroopa Solidaarsuskorpus äh, saab oma eraldi eelarve ja õigusliku aluse. ma arvan, et see on äh, seal seisab tugevamal alusel kui Euroopa vabatahtlik teenistus varasemalt. rohkem raha, seepärast stabiilsem õiguslik alus, see on hea kõikide jaoks ja vabatahtlike jaoks ka. tehisintelligents, ähm, väärtuste ka haridus, see on väga tähtis, ma olen kindel. me valmistame ette äh, teatist, mis puudutab väärtusi hariduses. me oleme näinud, kui tähtis äh, see on, kui me tahame kaasavamaid ühiskondi Euroopas ja kui me tahame üles ehitada Euroopa kogukonda, siis peab see tuginema väärtustel, meie ühistel väärtustel. ja tehisintellekt on väga keerukas teema. kõik muutub pidevalt, järjest äh, tulevad uus, uuendused ja haridus üritab sammu pidada tehnoloogia revolutsiooniga ja innovatsiooniga. suurim probleem on haridussüsteemide paindumatus. seega tahaksin rõhuasetuse hariduselt viia paindlikumatele oskustele mi-, mis annavad noortele võimaluse kohaneda kergemini innovatsioonidega. Eva-, vähem soodsas olukorras rühmad, Erasmus plussi kasutame selleks, et saada rohkem raha Erasmus plussi eelarvesse, tahame sotsiaalset ulatust rakendada äh,, laiendada, kaasata rohkem äh, mittesoostatud rühmasid, ma olen teiega nõus, et Erasmus pluss on tähtis üliõpilaste jaoks Kesk-Euroopas, Kagu-Euroopas on see kogu pere jõupingutus. maikuus Pariisis on meil hea võimalus kokkuvõtete tegemiseks jah, Euroopa hariduspiirkond hetkel keskendub ainult Euroopa Liidu riikidele, aga Erasmus pluss geograafiline ulatus on suurem, on ka naabruspoliitika äh, riike, kes on osalised, nii et saame ka seal kasutada Erasmus plussi nende riikide puhul, tänan väga. suur tänu, härra volinik et meile täna nii põhjalikke vastuseid andsite, sellest oli väga palju kasu, see oli tõesti kasulik arvamuste vahetus. ja paljud punktid, mida me siin täna tõstatasime, nendega tegeleme veel järgmise pool, pooleteise aasta jooksul kuni meie ametiperioodi lõpuni. meil on vaja väga palju veel rääkida Erasmus pluss programmist kui ka Loova Euroopa programmist, vahendite leidmisest nendele programmidele ja ma tahaksin teile veel meenutada ka meie pakilist palvet, et äh, ettepanekud tulevaste programmide kohta peaksid meieni jõudma võimalikult vara, selleks et meil oleks piisavalt aega veel selle ametiperioodi ajal nii esimene, esimesed ettepanekud teha ja esimene lugemine maha pidada, selleks et see parlament, mis pärast meid ametisse astub, see koosseis ei peaks siis jälle otsast pihta hakkama. ma tean, et see on raske, volinik Oettinger on ju ka parlamendiga kokku leppinud selles osas, et äh, numbrid esitatakse meile alles maikuus. aga ka eelmine kord alustasime me ju ka alguses läbirääkimisi ilma äh, numbriteta või tegelikult põhimõtteliselt kuni ametiperioodi lõpuni. ja me räägime siin ju tõesti tõukefondidest ehk et äh, loova Euroopa puhul, et kas me laseme uuesti lahti kiskuda selle, mis on kokku pandud Erasmus plussi puhul, kui suur peaks olema see protsendimäär erinevate eesmärkide rahastamiseks ja ma arvan, et seda kõike on võimalik arutada ka ilma konkreetsete numbriteta. sellepärast minu palve teile veel kord nii vara kui võimalik, palun äh, esitage meile ettepanekud programmide kohta, isegi kui mitmeaastase finantsraamistiku osas veel numbreid kokku pole pandud ja välja pakutud pole. sest siis saame meie mõistlikult ja vastutustundlikult ka enda ülesannet täita ja et me siis uuele koosseisule jätaks mingid pärandid, kus nad peavad hakkama otsast pihta aruteludega. aitäh täna siia tulemast, aitäh, et leidsite nii palju aega. me jääme kontakti, see konstruktiivkriitiline dialoog, nagu seda nimetatakse, toimib meil väga hästi, nii et aitäh teile. Thank you. In Milan and next week on the uh, conference.

we wait a few minutes for some ootame veel paar minutit, et liikmed jõuaksid siia tagasi, sest äh, tundub, et äh, kuna töötasime ka enne, siis oli vaja väikest tehnilist pausi mida <laughs> tundsin? So, ich denke... nii, ma arvan, et me peaksime pihta hakkama, sest äh, lõputult meil aega ei ole. nüüd äh, tere tulemast tagasi meie komisjoni koosoleku teisele osale täna hommikul ja ma loodan, et need liikmed, kes äsja lahkusid, tulevad ka kohe tagasi, vähemalt suurem osa neist lubas seda nagu te teate, president Tajani pakkus välja, et me sellel aastal, sellel nädalal peaksime parlamendis Aafrika nädalat selleks, et Äh, Euroopa Parlamendi nähtavust enne Abidžaanis kahekümne üheksandal, kolmekümnendal novembril toimuvat Aafrika Euroopa Liidu tippkohtumist tähtavamaks teha. ja kõikidele komisjonidele tehti ettepanek osaleda sellel nädalal ja pakuti välja, et me võiksime siis rääkida ühest spetsiifilisest punktist Aafrika Euroopa Liidu suhetes. ja sellepärast toimub meil täna kultuurikomisjonis mõtete vahetus koostöö üle Euroopa Liidu ja Aafrika vahel hariduse, kultuuri ja poliitilise, äh, noorte poliitilise kaasatuse küsimuses. me kuuleme siin täna ära komisjoni esindaja UNESCO, Euroopa Noortefoorumi ja otse loomulikult ka meie Aafrika külaliste arvamused, aga enne kui ma annan esimesele sõnavõtjale sõna, tahaksin tervitada meie külalisi, nimelt Pan-Aafrika Parlamendi delegatsiooni, eh, mis on sellel nädalal Euroopa Parlamendis visiidil ja samamoodi ka Nigeeria äh, riikliku assamblee delegatsiooni. meil on väga hea meel, et te osalete täna siin meie aruteludes, võib-olla on teil meie tööst ka tulevikus kasu ja arvamuste vahetust alustame me Euroopa Komisjoni esitlusega, proua Morell on EAK-i peadirektoraadis osakonna juht, tegeleb siis rahvusvahelise koostööga ja tema räägib meile, mis on Aafrika Euroopa Liidu partnerlus partnerluse uued tendentsid ja impulsid ja tema räägib eriti just haridusküsimustest ning proua Morell, te saate nüüd sõna kümneks minutiks ja pärast seda annan siis sõna kõikidele ülejäänud äh, inimestel, kes istuvad siin poodiumil ja esitlen neid ka, aga kõigepealt proua Morell, tere tulemast ja palun uh,! Thank you very much! suur tänu! andmaks meile võimalust tutvustada, mida siis komisjon teeb peamiselt hariduse valdkonnas ja just Aafrika kontekstis see koostöö ei ole uus nähtus, Aafrika oleme koostööd teinud juba aastakümneid. ja iseäranis äh, tahaksin rääkida Erasmus pluss konteksti sellest, mis rolli Aafrika siin mängib. tahan ka selgitada, mida Euroopa Liit, mida Euroopa Komisjon ähm, teeb erinevates haridusastmetes, millist koostööd teeme Aafrikaga, millised on Euroopa Liidu prioriteedid meie partnerlussuhete kontekstis. Need kõik on omavahel seotud, nagu te näete. Äh, juhtimine esiteks, valitsemine, hea valitsemine, õigusriigi põhimõtted, konfliktide ennetus kriiside ennetamine, jätkusuutlik areng, rände haldamine, liikuvus, siin äh, oskused muidugi, äh, haridus, kõik need eesmärgid, mis on Euroopa Liidul äh, koos partnerlussuhetes Aafrikaga, kõik see on omavahel seotud Euroopa Liit on hariduse valdkonna suurim abiandja Aafrikas. seda toetust antakse peamiselt eelarvetoetuse kontekstis paljudele Aafrika riikidele. kakskümmend üheksa Aafrika riiki hetkel on hariduse nimetanud oma peamiseks prioriteediks, äh, rääkides Euroopa Liidult saadavast toetusest. Euroopa Liit on Äh, on kavatsenud investeerida umbes üks koma neli miljardit eurot käesoleva programmiperioodi ajal, toetamaks alg- ja keskharidust ja iseäranis haavatavate rühmade, puuetega noorte jaoks ligipääs haridusele, tüdrukutele, vaestele, vähemustele enamus noortest aafriklastest äh, täna ei, äh, ei saa keskharidust ja isegi kui nad äh, saavad, siis nad ei saavuta vajalikku oskuste ja teadmiste taset. lisaks eelarvelisele toetusele Euroopa Liit annab finantstoetust ka tervele reale olulistele algatustele, nagu globaalne partnerlus Maailmapanga kontekstis ning äh, algatus, mis on suunatud ümberasustatud isi-, äh, inimestele ja pagulastele Aafrikas. räägiksin nüüd konkreetsemalt, äh, sest alates käesoleva perioodi algusest on Aafrika oluline partner Erasmus plussi programmi kontekstis, seletaksin lähemalt, mida me teeme haridus, kõrghariduse vallas on äh, erinevaid viise, kuidas kaasata Aafrikat, Aafrika ülikoole. meie jaoks on tähtis, et Aafrika ülikoolid oleksid osa rahvusvahelisest äh, kõrgharidusvõrgustikust, teadusuuringute võrgustikust, et nad, et nad ei jääks väljaspoole ja meie jaoks on äh, Erasmus pluss hea instrument, me peame, et kaasata Aafrika ülikoole. ja ka huvi on väga suur, mitte ainult Aafrikas, vaid ka Euroopa poolel tegemaks koostööd Aafrika riikidega. me tahame parandada hariduse kvaliteeti, atraktiivsust, tahame teha seda äh, läbi haridusprogrammide, mis äh, tagavad parema kvaliteedi ja rohkem on vastavuses tööturuvajadustega ja tahame ühendada ülikoole ka töömaailmaga traditsiooniline Erasmuse mobiilsus Euroopas avanes muule maailmale aastal kaks tuhat neliteist ja sealhulgas siis Aafrikale ja alates aastast kaks tuhat viisteist oleme umbes kümme tuhat inimest suunud, saanud viia välismaale, Aafrika üliõpilased, õppejõud tulevad Euroopasse näiteks, aga samuti saadame oma õppejõude ja doktorante Aafrikasse. nii et äh, kümme tuhat umbes ja loodame selle arvu kahekordistada käesoleva programmitöö perioodi lõpuks. lisaks Erasmus plussile, äh, mis keskendub siis liikumisele Euroopa ja Aafrika vahel, on meil ka Aafrika-sisene mobiilsusprogramm, mille nimi on Intra-African Mobility Programm. see on siis suunatud Aafrika sisestele liikumistele. Aafrika riigid on meile selgitanud, et nende jaoks on oluline edendada koostööd Euroopaga, aga tähtis on tõhustada ka koostööd Aafrika riikide vahel. tänu sellele Aafrika sisesele programmile oleme saavutanud need arvud, mida siin näete. üle kaheksasaja üliõpilase ja ligi kakssada õppejõudu on olnud kaasatud, Erasmus Mundus on äh, prestiižne äh, stipendium andekatele üliõpilastele ja lisaks Erasmus plussi kontekstis äh, oleme ka tagastanud suutlikkuse edendamist selleks, et Aafrika ülikoolid saaksid tugevaid partnerlussidemeid edendada Euroopaga. lisaks kõrgharidusele on ka noorsoomõõde Erasmus plussi programmis. noored saavad võimaluse suutlikkuse edendamise programmides osaleda ja ka siin mobiilsusprogrammides mitte ainult noored, vaid ka noorteorganisatsioonid. meil on ka tuning project, see tähendab seda, et me üritame harmoneerida haridussüsteeme Aafrikas aga ka ÜRO tasandil ja kõrghariduse vallas, et oleks ühine ainepunktide süsteem, mis toimiks äh, kõikjal Aafrikas ja võimaldaks äh, tunnustada äh, diplomeid, sest hetkel on kvalifikatsiooni võrreldavusega endiselt probleem. see on oluline aspekt meie töös testimisprojekt, programmides tuning programmides, me tagame ka kvaliteedikindlustuse süsteemi selleks, et aafriklased saaksid ka vastastikku kõrgharidussüsteeme usaldada. MSK programm nüüd teadusuurijate mobiilsuse edendamiseks hetkel Aafrika ei ole olulisel määral kaasatud, me oleme suutnud ainult viitesadat Aafrika teadusuurijat toetada, kuid huvi on suur ja tahe on suur Euroopa teadusasutuste poolel selleks, et meil oleks rohkem teadu, teadlaste äh, vahetust Aafrika kõikides staadiumites ühisest teatisest on meil kolm lipulaeva projekti, mida pakutakse Aafrika Liidule ja mida arutatakse järgmisel nädalal tippkohtumisel. esimene Youth Empowerment, noorsoo jõustamine, võimust, võimustamine, selle eesmärgiks äh, on toetada rohujuure tasemel organisatsioone Aafrikas selleks, et noorteorganisatsioonid osaleksid liikuvusprojektides, parandaks valitsemist, teine projekt on pilootprojekt, suurendamaks liikuvust kutsehariduse ja koolituse vallas. hetkel liikuvus puudutab ainult kõrgharidust, nii et me tahame seda laiendada ka kutseharidusele ja koolitusele ja tahame tõhustada ka Aafrika Äh, üliõpilaste ja endiste vilistlaste aspekti Erasmus plussi kontekstis äh, Aafrikas, et noored äh, uurijad võiksid need Aafrikasse tagasi minna. see võimaldab just pikaajalisi suhteid Aafrikaga edendada. oleme ka korraldanud tippkohtumise kontekstis ka üritusi, üks üliõpilaste ja vilistlaste struktureeritud dialoog ning äh, General Tuning kohtumine novembrikuus ning äh, noorte äh, Aafrika-Euroopa tippkohtumine et me saaksime üks eesmärk on rääkida, eriline rõhk asetada just äh, liikuvusele. üks minu kolleegidest, äh, DJ Defkost on ka siin, ta tahab rääkida ka kultuuri roll ja ka enne seda kultuurist paar sõna. Euroopa Liidul on äh, rida projekte kultuuri vallas. loov tööstusel meie silmis on oluline mõju töökohtadele, aitab luua töökohti noortele, eriti Aafrikas. kultuuri vallas, kultuuritööstuses on noort, on naistel just tähtis roll. ja mitte ainult äh, naistel, vaid ka noortel. siin siis terve rida komisjoni algatusi, mida Euroopa Liit rahastab ja tahab rahastada ka edaspidi. eriti rõhutaksin eh, AKV riikide vahelisele programmile umbes eh, juhindub loov Euroopa programmist Euroopas. ja siinkohal eh, lõpetan, hea meelega vastan muidugi teie küsimustele hiljem. ja, vielen, vielen herzlichen Dank, äh, Frau Mo. aitäh, proua Morell. mul on väga hea meel nüüd äh, proua Mongini siin äh, tervitada, tema on Ugandast pärit rahvasaadik ja ta on ka Pan-Aafrika Parlamendi liige, nii et Äh, Pan-Aafrika parlament on siis nii-öelda meie vastaspool Aafrikas ja tema räägib noorte kaasatusest äh, oma riigi poliitilisse ellu. see on meie jaoks ka väga huvitav teema. väga põnev on tõesti kuulda siis nüüd otse teie käest, kuidas teie selle küsimuse olete oma koduriigis lahendanud. ka teil on sõna, palun, kümneks minutiks Okay, good morning and tere hommikust, proua esinaine. Äh, minuga siin koos istuvad panelistid, kõik osalised. kõigepealt äh, minu teema väga lihtne. loodetavasti kasutan oma need kümme minutit äh, edukalt ära. minu nimi on Jacqueline Amongin, olen Uganda parlamendi liige, esindan Ugandat ka Aafrika Liidu parlamendis ehk siis Pan-Aafrika parlamendis juhin põllumajandus- ja loodusressursside ja keskkonnakomisjoni lühidalt kõik minu kohta ja minu kogemus parlamendis noortest äh, poliitikast sain parlamendi liikmeks, kui ma olin kahekümne nelja aastane. tulin just äh, ülikoolist äh, ja see on andnud mulle seadusloomelise töö allas pika kogemuse. aga sellest ei piisa. noorte osalus poliitikas Ugandas ja Aafrika mandril tervikuna, selle kohta ütleksin, et me oleme etendanud kriitilise tähtsusega rolli äh, noorsoo äh, eesmärke edendades, Ugandas konkreetsemalt, on meil äh, vastavad poliitikad tagamaks, et haavatavad rühmad, sest teate ju, et noor, noori ka peetakse Aafrikas haavatavaks grupiks ja haavatavuse all tähendame, mõtleme me seda, et et need, kellel ei ole varasid, kinnisvara, see käib noorte naiste kohta, Äh, puuetega inimeste kohta, vanurite kohta. algselt, kui ma olin üliõpilane, siis oli meil tähtis roll üliõpilaste esindusena Aafrika Liidus. uurisime, mida Aafrika Liit saaks teha ja nüüd meil on äh, noorsooharta Aafrika Liidus. see on dokument, millest me juhindume ja millest äh, mis, millest äh, juhinduvad äh, noorsootegevused liikmesriikides. Äh, meil on viiskümmend neli liikmesriiki Aafrikas ja kolmkümmend kaheksa nendest on selle ratifitseerinud, selle harta, ehk siis rakendavad Aafrika noorsoohartat, kus räägitakse kõikidest tegevustest, mis puudutavad noori Aafrika mandril, kaasa arvatud poliitiline osalus, kaasa arvatud poliitikate mõjutamine, liikmesriikidest, toon ka Ugandast ühe näite. Uganda on olnud eeskujuks äh, noorte osalusel poliitikas. see on olnud äh, avatud poliitika, põhiseadus ja selle muudatus lubab kõigil, kes on vanemad kui kaheksateist aastat, äh, igasuguseid poliitilisi ametikohti täita ja seepärast just mina saingi ühe noorema liikmena parlamenti kohe pärast ülikooli lõpetamist meie süsteem on väga avatud ka selles mõttes, et äh, kõigi rühmade osalus on lubatud, äh, ametikohti on võimalik täita kohalikul tasandil, ringkonna tasandil, riiklikul tasandil ja rahvusvahelisel tasandil. ja seepärast Ugandas isegi Pan-Aafrika parlamendis äh, on äh, vanemad inimesed, kes ühinevad Pan-Aafrika parlamendina, aga mina kahekümne nelja aastaselt äh, sai, sain sinna esindamaks Ugandat Pan-Aafrika parlamenti, vaatamata minu noorele eale. meie noortena öö, leiame, et öö, vanus on ainult number, sest mis inimesi mõjutab, mis mõjutab vanemaid inimesi, see kõik mõjutab meid kõiki meil on ka REKS, regionaalsed kogukonnad, äh, majanduslikud kogukonnad, äh, Ida-Aafrika majandusühendus, äh, seal on Ida-Aafrika noorteharta samuti, kus on selgelt öeldud, et noored peavad osalema alates kaheksateistkümnendast eluaastast valitsuste programmide väljatöötamises. ja see noorte, Ida-Aafrika noorte harta ka Lõuna-Aafrikas on oma raamistik, äh, Lääne-Aafrikas samuti. ja see kajastub äh, riikide programmides, kuidas noored osalevad siis poliitikas ja mina tõesti tahaksin uskuda, et kui noored osalevad poliitikas, siis siis selleks on vaja noorte panust, aga kuidas ka neid noori teavitada siin on kaasatud paljud protsessid, kaasa arvatud kodanikuõiguste edendamine noortele. et ainult inimene, kes on kursis, teab, et äh, ta saab mitte ainult olla valitud ja ise valita, nagu mina siin, aga poliitiline osalus tähendab ka seda, et igapäevaselt saab osaleda valitsuse tegevuse kavandamises, tegevust, valitsuse tegevuste mõjutamises äh,, antud juhul äh, mõjutab see konkreetselt äh, kontinendi noori, Aafrika noori. selleks, et noored saaksid mõjutada poliitilist osu, osalust liikmesriikides, nagu kolleeg Marel ka just selgitas, asi ei ole mitte ainult äh, programmides ja partnerluses Euroopa Liidu ja Aafrika vahel. Need programmid on väga asjalikud, kaasamaks noori järjest rohkem, selleks, et neid ka teavitada et nad saaksid teadlikult otsuseid langetada, kuidas mõjutada oma riigi poliitikat. ja Ugandas, ma arvan, ma olen mõjutanud, olen nüüd olnud kaheksa aastat parlamendis ja oleme mõjutanud tõepoolest poliitikat noorteprogrammide kujundamisel. Ugandas oleme suutnud noori saada parlamenti otse valituna mõnikord noored ei ole, noored tegelikult äh, suudavad konkureerida rohujuure tasandil, saada, saama, et nad, neid valitaks. ja need, neid valivad otse just noored. meil on noorte osalus ka kohalikes omavalitsustel, nemadki on otse valitud noorte poolt. ehk siis, kui te olete köögis kokk, saate otsustada, mida saab, saate süüa, aga kui olete söö, olete elutoas, siis teile kantakse sööki ette. meil on vaja noori, rohkem kööki, siis me saame mõjutada elu, sest Aafrika Liidus äh, meil on praegu kahe tuhande kuuekümne kolmanda aasta agenda. minu vanaisa ja vanaema, kes on juba lahkunud meie seast, isegi minu isa, tegelikult oli, kui ma olin kolmeaastane nii et kui mina elan kauem, siis ma saan kasu, minu lapsed saavad kasu sellest äh, kahe tuhande kuuekümne kolmanda aasta agendast, nii et noorte kaasamine kõikidesse valitsemistegevustesse, kaasa arvatud poliitiline osalus, on otsustava tähtsusega äh, iga riigi jaoks, iga kontinendi jaoks. Abidžaani äh, hakkame rääkima Euroopa Liidu ja Aafrika partnerlussuhetest ja noorsoo dividendist rääkides, see on väga tähtis kõikide programmide jaoks, millega me tegeleme. erinevatest äh, poliitikatest rääkides Ugandas, ma sellest juba rääkisin, aga tahan rõhutada, et sektoripõhise äh, pro-, programmide koostamises, mõeldes Abidžaani ettevalmistamisele, kliimamuutused näiteks, kaasame otse, otseselt noori poliitikasse. rännet öö, äh, ei ole, kui me tegeleme äh, kliimamuutustega, inimesed ei ole sunnitud, äh, siis on, meil on ju olemas selline asi nagu kliimaränne. isegi ränne puudutab meid kõiki. Ugandas seitsekümmend protsenti rahvastikust on noored, alla neljakümne viie aastased, see tähendab seda, kõik, mis mõjutab negatiivselt majandust, äh, sotsiaalset elu, poliitikat, mõjutab peamiselt noori. seepärast ma usun, et kliimamuutused on väga tähtis teema. noorele tütarlapsele on väga halb, kui ta ei käi koolis. Ugandas on äh, Jacqueline Amongini minunimeline haridussihtasutus, äh, mis aitab äh, noori tütarlapsi, et nad ei lahkuks koolist. Äh, kui tütarlaps abiellub, saab, tema peab andma kaasavara, aga, aga poisslaps käib koolis edasi. keegi, kedagi ei huvita, mis sellest tüdrukust edasi saab. me peame ütlema ei. ka meil, meil kõigil on õigused. meil on kõigil omad õigused. kui haridus, siis haridus kõigile kui tervis, siis tervis kõigile, kaasa arvatud terviseteenused. see mõjutab rohkem noori tütarlapsi kui äh, poisslapsi. noorte osalus, sellele tuleb läheneda terviklikul, holistlikul moel. Äh, nende sõnadega tahan teid kõiki tänada, kuna mul oli aega väga vähe siis mul on väga hea meel, et ma sain seda aega ka teiega jagada. suur-suur tänu. Läheme nüüd viimase kõneleja juurde viimases voorus või esimeses voorus, vabandust. ja mul on väga hea meel tervitada siin härra Monjorot äh,, tema on programmide koordinaator äh, noorteorganisatsioonide riiklikus äh, assotsiatsioonis ja tema räägib meile neljanda Aafrika Euroopa noorte tippkohtumise tulemustest. Teil on sõna, palun, kümneks minutiks. Thank you very much uh,. suur tänu, soovin kõigile kena hommikupoolikut kõigepealt äh, sooviksin öelda, et rahvusvaheline kontekst on pidevalt muutumas Euroopa-Aafrika suhetes ja see toob endaga kaasa uusi väljakutseid ja võimalusi. pärast ajaloolist tippkohtumist Kairos aastal kaks tuhat, kui äh, Äh, pandi paika Euroopa ja Aafrika partnerlus, siis on toimunud mõlemal mandril väga olulisi muutusi, mis äh, muudavad ka viisi, kuidas me üksteist näeme. ja üks oluline Äh, hetk on olnud äh, noorte koostöö institutsionaliseerimine seoses Aafrika Liidu ja Euroopa äh, Liidu institutsionaalsete protsessidega, see on siis Euroopa-Aafrika noorte tippkohtumisel, mis esimest korda peeti aastal kaks tuhat seitse, et rohkem noori kaasata. ja nüüd on noori maailmas rohkem kui kunagi varem ja eeldatakse, et neid on üks koma kaheksa miljardit ja see äh, toob kaasa ka äh, tohutu äh, progressi nii majanduslikus kui ka sotsiaalses mõttes, kuid kahjuks paljud need võimalused ei realiseeru, kuna on palju vaesust, tööpuudust, ebapiisav ligipääs haridusele ja koolitusele, sallimatust ja kõrvalejäetust ja nii edasi. seega tuleb eh, nii Euroopas kui ka Aafrikas rohkem noorte võimalustesse ja haridusse informeerida, investeerida, et eh, see tulevane partnerlus eh, teoks saak ja seetõttu äh, oli ka neljas äh, Aafrika-Euroopa tippkohtumine, mille nimi oli noortesse äh, investeerimine, mis on siis eeltingimus äh, jätkusuutlikuks arenguks ja seal oli siis osalejate hulgas sada kakskümmend noort, noorteorganisatsiooni ja otsustajat Aafrikast ja Euroopa Liidu institutsioonidest, et ühistest väljakutsetest rääkida. noortesse investeerimine on jätkusuutliku tuleviku eeltingimus ja selleni jõudmiseks me peame ähm, pidevat äh, koostööd tegema ja sellega tuleb äh, toetada haridust, äh, oskuste arendamist, äh, liikuvust, turule ligipääsu, noorte osalust ja noorte ligipääsu erinevatele õigustele. see tähendab seda, et noored saavutavad oma täieliku potentsiaali ja suudavad mõjutada meie tuleviku ühiskondi, mis on muutumas ja vajavad muutusi. valitsused, institutsioonid peavad investeeringuid suurendama ja toetama äh, mitmel viisil noorte panust äh, ühiskonda, äh, olles siis nii-öelda sillaks noorte ja riigi vahel. ja mõlemal kontinendil tegelikult lõhed on suurenemas, noored on marginaliseeritud ja neil ei ole piisavalt mõjuvõimu tippkohtumisel oli näha, et äh, mõlemad mandrid soovivad ühiselt leida lahendusi noortele olulistele küsimustele ja see on ka kirjas noorte äh, deklaratsioonis, millega siis, mis on üleskutse riigi äh, Ehm, pea, riigipeadele, valitsusjuhtidele. seal on kuus eh, erinevat teemat siis, haridusoskused, rahu, julgeolek, eh, juhtimine, kaasatus, eh, keskkond, kliima ja äri ja mm, töökohtade loomine, kultuur ja kunst ja sellega seoses siis on selline rakendusalgatus, kus siis osaleb kolmkümmend kuus noort erinevatest riikidest ja see, seda arutatakse ka Abidžanis riigipeade kohtumisel. ja e, sellega siis e, on välja e, pakutud erinevaid lahendusi, mida pärast hakatakse rakendama ja see, selle eesmärgiks on siis ühiselt toetada haridust, oskuste arendamist, liikuvust, ligipääsu äh, turgudele, noorte osalust ja sellega saavad noored äh, kasutada oma täielikku potentsiaali ja positiivselt äh, ühiskondi tulevikus mõjutada. Aafrika noorteorganisatsioonid mängisid olulist rolli seal tippkohtumisel, äh, kuivõrd nad rääkisid Aafrika noorte kogemusest erinevates riikides, kus on konfliktid, sõda, AIDS, HIV ja nii edasi ja seega oskuste ja hariduse vallas soovitakse paremat, paremate pädevuste, asjakaasamate pädevust, pädevuste arendamist nii mitteametlikus hariduses kui ka siis üldist ligipääsu haridussüsteemile. äri ja töökohtade loomiseks kutsutakse üles parema ärikeskkonna loomiseks ja programmide loomiseks, mis siis suurendavad ligipääsu ka finantseerimisele noored peaksid paremini osalema ka demokraatlikus juhtimises ja sellega seoses siis eh, loodi Euroopa noorte eh, harta, eh, mis sai inspiratsiooni Aafrika Liidu noorte hartast. rahu ja julgeoleku teemal on oluline vältida rassismi ja diskrimineerimist ja kaasata noori migrante ja ka väljarännanud konflikti ennetuses ja noorte idee on ka mm, edendada keskkonnasõbralikumat äh, majandust. ja spetsiifilisemalt siis kultuuri- ja kunstivaldkonnas äh, on äh, see deklaratsioon siis käsitlenud järgmisi teemasid edendada äh, innovatiivset äh, kunsti- ja kultuuriloomet, toetada äh, neid algatusi kõigis ühiskondades, parandada ligipääsu rahastamisele selles vallas ja toetada noori loometööstudes, kohalike struktuuride kaudu, ka investeerides koolitusse, juhtimisse ja kultuuriedendusse üldiselt. kultuur on väga oluline ühiskondade muutmisel, kohalike kogukondade tugevdamisel ja identiteedi toetamisel igas vanuses ja seega on see ka aluseks jätkusuutlikule ühiskonna ja majandusarengu arendamisele tulevikus ja noored võivad olla sillaks kultuuride vahel ja öö, parandada ka kultuuride vahelist üksteise mõistmist ja need on väga olulised ka meie partnerluse ülesehitamisel eeltingimusena kohalike kultuuriressurssidesse investeerimine eh, ja kasutades ka eh, erinevaid eh, pärandeid, kasutades ära traditsioonilisi oskuseid ja ka muusikat, tantsu, teatrit ja festivalide vormis annab noortele hulgaliselt uusi võimalusi ja suurendab sotsiaalset sidusust. ja väga oluline on leida äh, loovaid lahendusi tuleviku ja tänaste väljakutsete suhtes ja võttes arvesse, et äh, loodusressursse äh, napib, on loovus just äärmiselt oluline jätkusuutliku majanduse, ühiskonna arengu seisukohast ja seda kõigis vanuses inimeste jaoks ja see eh, selgitab ka seda, miks siis eh, on eh, oluline just selle kaudu lahendada olulisi väljakutseid ja teha edusamme ja Araabia kevad annab ka selles suht-, on andnud huvilisi, huvitavaid õppetunde ja oluline oli just näha seda, et äh, tuleb äh, lubada äh, loomingulisusel vabalt väljenduda ja seda saab ka siis pärast rakendada muud laadi ettevõtmises, ettevõtmistes ja ka äris. ja see aitab kaasa ka üldisele ühiskondade muutumisele ja väga oluline on just loov ettevõtlus, uus põlvkond noori, kes tuleb peale, kellel on uued ühiskondlikud välja, väljakutsed seoses jätkusuutliku arenguga, eetilise tarbimisega, keskkonnaga ja muude teemadega. Euroopa Parlamendi roll on väga oluline võttes arvesse ka Euroopa noorte äh, hardat, äh, millega antakse noortele rohkem kõlapinda. meil on hea meel, et Euroopa Parlament on mm, võtmas ka uusi algatusi Euroopa Parlamendi noorte poliitiliste juhtide programmi kaudu. on väga oluline, et meil oleks ka majandusliku partnerluse äh, koostöölepingud, kuna see aitab kaasa majanduskasvule ja arengule ja see oleks partneritele kõigile kasulik ja jätkusuutliku arengu eesmärgid äh, varem ja nüüd see ambitsioonikas kliimakokkulepe mm, äh, aitab ka demokraatiat Aafrika kontinendil edendada kodanike äh, huvides ja see on väga oluline arengueesmärkide saavutamisel, mida ei saa üksi isolatsioonis saavutada ja lõpuks sooviksin äh, tsiteerida ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni, kes ütleb, et täna rohkem kui varem äh, on meil üks koma kaheksa miljardit äh, noort, kes on dünaamilised, informeeritud ja ülemaailmselt ühenduses ja kui me võtame arvesse nende vajadusi ja õigusi ja nende häält selles uues tegevuskavas, siis see on edu põhiline faktor, aitäh! suur tänu kolmele esimesele kõnelejale. meil on umbes kümme minutit nüüd aega selleks, et esitada küsimusi ja neile ka vastata. tähendab, vabandust, küsimuste jaoks on meil kümme minutit ja pärast seda on meil võimalik nendele küsimustele siis vastata. kõigepealt proua Verhaien, palun. jah, aitäh kõigepealt suur-suur tänu selle sissejuhatuse eest, mis te meile andsite, ettekannete eest mul tõstatus siin päris mitu küsimust. kõigepealt, kuidas on olukord juurdepääsuga haridusele, eriti just haavatavatele noortele inimestele, inimestele, kes elavad maapiirkondades, mitte linnas. ja kuidas on siis haridustaristuga, et kas Aafrika mandril me saame rääkida, et mander on kaetud taristuga, teame, et teatud riikides on probleeme haris, haridusega ja võib-olla tuleneb see siis ka äh, raamtaristust. minu jaoks on tähtis, et inimesed äh, just noored inimesed saaksid hariduse ja saaksid siis ära kasutada kõik need võimalused just tänu sellele, et nad on haritud ja et nad saaksid siis olla kaasatud ka poliitikasse. tõesti väga tähtis on noortele inimestele anda siis võimalus äh, siseneda poliitikasse, teha poliitilisi otsuseid, olla osa poliitilisest protsessist, aga see tähendab seda, et neil peab olema ka haridus, et seda teha, et seda kõike teha vastutustundlikult. nii et küsimus on, kas kõikidel lastel on tõesti võimalus minna kooli, õppida, arendada välja oma andeid erinevates, erinevatel viisidel, ehk et milline on siis haridusalane olukord? aitäh, järgmisena Silvia Kosta, palun! ja suur tänu. Te näitasite meile täna äh, Aafrika noorte inimeste, eriti just naiste ja laste, tüdrukute positiivset poolt suur,. suur-suur tänu teile nende ettekannete eest, aitäh ka proua Morellile selle sissejuhatuse eest, mis oli nii selge ja ilmselge meil tekkis ka küsimusi, on asju, mida me peame teiega üheskoos nüüd arutama. aga me peame rääkima ka sellest, et see on meie jaoks ka suur võimalus me kuulsime, et kahekümne ühes riigis on haridus esikohal ja tehakse väga suuri edusamme, aga samal ajal lõhe poiste ja tüdrukute vahel on väga suur ja väga paljudel ei ole võimalust pärast algkooli edasi minna öö, äh, öö, äh, põhikooli nii et tõesti väga tähtis on, et nende küsimustega tegeletakse. on kaks programmi, mida kohe kindlasti hinnatakse, aga ma tahaksin ka teie kommentaare selle kohta kuulda. nimelt Erasmus ja Erasmus Mundus, parlament võitles nende programmide elluviimise eest ja siis need kolm prioriteeti, mis on paika pandud. ma tahaksin teada, milline on teie arvates see koostöö ja ka kultuuri kohta tahtsin küsida nimelt härra Munjoro mainis seda ka, programm, mis puudutab rahvusvahelise kultuurisuhete strateegia väljatöötamist. seal on väga tähtis äh, noorte jaoks välja töötada uus programm, ma loodan, et seda tehakse juba kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, see puudutab siis äh, noorte kunstnike ja loovinimeste liikuvust see on midagi, mida tuli ka Euroopa Liidu, Aafrika Liidu noorte tippkohtumisel Abidžaanis väga selgelt välja, nii et võib-olla oskate seda ka kommenteerida ja viimane punkt, noored, kes nüüd äh, peaksid olema paremini kaasatud poliitiliste otsuste protsessi. siin on väga palju erinevaid äh, astmeid, et enne, kui on võimalik valituks saada. nii et äh, kuidas teie näete seda poliitilist kaasatust Aafrikas ja kuidas seda toetatakse? aitäh, järgmisena Bogdan Venta, palun kaks minutit. Pani przewodnicząca, e, przede wszystkim jako członek Komisji Kultury, ale też członek Komisji aitäh! nii kultuurikomisjoni e, liikmena kui ka ühe teise komisjoni koordinaatorina tahaksin rääkida uuest arengupoliitikast, millele kirjutati alla äh, juunikuus. noored peaksid olema eeskohal ja juurdepääs haridusele on väga tähtis mitte ainult sellepärast et, et kuuskümmend protsenti noortest, alla kahekümne viie aastaseid noori ja varsti on meil veelgi rohkem noori inimesi Aafrikas, kes sisenevad tööturule ja nende puhul on väga tähtis just haridus ja tahaksingi teada, kuidas on äh, lugu haridustasemega, eriti kutseharidusega. me räägime noorte olukorrast Aafrikas, äh, aga me peame rääkima ka sisemigratsioonist, on noori inimesi, kes on aastaid pagulaslaagrites äh, tänu volinik Stiljanidisele õnnestus meil kõigepealt neli protsenti, siis kuus protsenti, järgmisel aastal kaheksa protsenti vahenditest suunata haridusele, mida pakutakse siis pagulaslaagrites. Uganda ettekandes seda ka mainiti ja need numbrid puudutasid ka Ugandat. nüüd Abidžaani tippkohtumine Aafrika Liit tegi ettepaneku vabatahtlike korpuse loomiseks. midagi sarnast on meil siin Euroopa Liidus ka olemas, me räägime just liikuvuse toetamisest ja ma arvan, et see on väga hea lahendus. me räägime jätkusuutliku arengu eesmärkidest, kus eesmärk number viis ütleb, et sooline võrdõiguslikkus tuleb tagada, number kuus ütleb, et äh, me peame õiguslikest põhimõtetest kinni pidama ja veel üks põhimõte, see, mida ma just mainisin, sooline võrdõiguslikkus, me peame mõtlema siin ka sunnitud abielude peale, abordi tegemise peale, need küsimused vajavad lahendamist. tegemist on küll kultuuriküsimustega, aga need küsimused peavad siis riigid lahendama. aitäh, järgmisena Mihhail Šoidrova, palun aitäh nende ettekannete eest, ma arvan, et me oleme nõus sellega, et investeerimine noortesse on investeering tulevikku. seega noortesse investeerimine äh, Aafrikas on meie jaoks Euroopas ka väga tähtis. minul on küsimus äh, äh, proua Morellile rahu on loomulikult eeltingimus kõigi teiste prioriteetide saavutamiseks, kuid ilma haritud, hästi haritud inimesteta Aafrikas ei ole võimalik muid prioriteete ellu viia, millest te rääkisite, nii et äh, missugused, äh, missugused on, missugune on eelarve, mis on ette nähtud nende prioriteetide saavutamiseks seoses äh, oskustega, kas Erasmus plussist või on ka proportsionaalselt ka muudest programmidest selleks eelarvet ja mul on ka üks küsimus proua Amundžinile kõigepealt et äh, aitäh äh, teile oma kogemuse jagamise eest äh, poliitikuna. kas teil on mõningaid konkreetsemaid ettepanekuid, kuidas äh, parandada äh, koostööd Ehm, noorte toetuseks Aafrikas ja härra Munjorole ka küsimus. Teie töötate noorteorganisatsioonidega, kes on teie põhipartner, kui teil niisugusi eh, on? näiteks äh, skautide hulgas on skaudiorganisatsioone näiteks. aitäh, Julie Ward, kaks minutit uh,. aitäh võimaluse eest sõna võtta. ma olin ka eilsel ähm, paneelil äh, seoses äh, rändega ja Jacqueline, äh, see, mida te ütlete, on tõesti väga inspireeriv ja mul on väga hea meel, et te siin täna meiega olete. ma arvan, et teil on palju noortele õpetada Euroopa riikides. paljud noored leiavad, et äh, vabadus, äh, demokraatia, nende õigused on endast mõistetavad ja ei võitle nende eest enam. kuid ma arvan, et äh, mitmes mõttes ei ole meil õnnestunud noortele anda korralikku kodanikuharidust, et nad tunneksid, et neid, nad tõesti saavad äh, poliitikas kaasa lüüa, nii et äh, teie olete tõesti väga inspireeriv näide. minul on küsimus kodaniku, ühiskonna ja inimõiguste, inimõigust äh, võitlevate organisatsioonidega seoses. missugune on olukord teil koha peal organisatsioonide jaoks, kes tegelevad kodanikuühiskonna toetamisega, täpsemalt just nende jaoks, kes püüavad inimõigusi edendada ma olin äh, va Keenias valimiste vaatlusmissioonil sel aastal ja see on põhim-, oli äh, selline stabiilne riik, kuid praegu esineb seal palju vägivalda ja ma olen, äh, sain aru, et, et seda vägivalda oli seal ka varem, aga meedia ei rääkinud sellest piisavalt. ja ma usun, et kunst ja sport, kultuur on äh, väga olulised vägivalla vastu võitlemiseks, konfliktide vastu võitlemiseks, rahu edendamiseks ja ka konflikti ennetuseks, saan siin ka oma kogemusest rääkida ja väga oluline äh, on just konflikte äh, ennetada läbi spordis äh, ja kunstitegevuses osalemise juba varem, mitte ainult siis alustada tegevustega pärast äh, konflikte, nii et tahtsin kuulda teie seisukohta ka selles äh, asjas. aitäh, härra Nekov, palun. Здравейте отново! Вчера пак э, бях с, э, э, бях с вас и... Aitäh! kuulasin ka eile teie ettekandeid, kui oli juttu noortest, arengust ja konfliktidest. eile üks äh, noor äh, tütarlaps äh, ütles, et noored ja noorte poliitika ei tohiks olla mingi eraseisev, eraldiseisev poliitika, noored ei ole ainus tuleviku äh, ressurss ja nad ei ole ainult äh, seda, noor tuleb äh, koolitada, arendada, aga noored on võimalus hoida rahu, luua uut, teha teadust ja meil on äh, teistsugune visioon äh, no äh, maailmast. vanasti tundus sada kilomeetrit väga pika vahemaana, nüüd me läbime selle paari minutiga ja seega Euroopa Liidu ja Aafrika koostöö peab rajanema muudel parameetritel. ressursid äh, peavad olema sihtmärgistatud, neid ei tohi lihtsalt Aafrika valitsustele kätte jagada, vaid need, neid peab suunama äh, ühendustele, rühmadele, tänu kellele siis toetatakse näiteks idufirmade loomist äh, ja täp-, konkreetsete programmide, projektide elluviimist nii et vahendeid ei tohi anda otse valitsuste käsutusse, vaid äh, täpsemalt äh, suunata nendele, kes siis äh, ühiseid algatusi ellu viivad ja mis aitavad kaasa Aafrika arengule. üks Sudaani no,, Sudaanist pärit noor, kes töötab Bulgaarias, asutas äh, seal äh, firma ja tema tooteid äh, mm, e-, eksportitakse Aafrikasse. vabandust, ma pean tõesti ajast väga karmilt kinni pidama, sest aeg on otsas ja sellepärast nüüd on meie esimesel kolmel külalisel ka väga raske ülesanne kahe minuti jooksul vastata nendele paljudele märkustele ja küsimustele, te ei pea kõigele vastama, otsige lihtsalt välja see, mille puhul teile tundub, et teie olete kõige õigem vastama. kaks minutit kõigile ja teen ettepaneku, et alustame nüüd vastupidises järjekorras ja kõigepealt saab sõna härra Munioro, palun. kaks minutit. jah, suur tänu kõigepealt saan vastata selle viimale, viimasele küsimusele ehk siis eh, noorte osalusele eh, arengus ja see on üks eh, noorte deklaratsiooni põhisoovitustest. see on siis rahu ja julgeoleku teemal pärit aastast kaks tuhat viisteist ja see aitab siis kõigil edasi liikuda ja ka noortel paremini osaleda, see on ka, seostub ka meie mõningate algatustega ja meie partneritega tehtavate tegevustega, Euroopa Liit, eh, kellel on seal Zimbabwe's kohalik eh, esindus, on ka Euroopa Komisjon ja teg-, tege-, tegutseme seal siis äh, eh, arenguabi tõhususega ja käsitletakse ka siis noorte äh, osalust. lisaks sellele mainiti noorte osalust poliitikas. ma arvan, et riik, kust mina tulen, võib-olla näiteks noored on äh, kuuskümmend seitse protsenti äh, kogu äh, rahvastikust ja nad ei ole väga rahul kodaniku osalemise võimalustega, nad on pettunud ja üldiselt see on Aafrikas nõnda kõikjal noored ei hõiva seda ruumi, mis tegelikult võiksid hõivata. ja lõpuks mainiksin ka noorte ligipääsu haridusele, eriti maapiirkondades Sadaki piirkonnas on meil rohkem tüdrukuid algkoolis, aga järgmistes astmetes langeb tüdrukuid järjest rohkem välja ja praegu on tõesti tohutud erinevused harid-, meeste ja naiste haridustasemetes just nende struktuursete probleemide tõttu. suur tänu, proua Amongin, palun. aitäh, kõigepealt äh, tahtsin äh, tänada teid äh, panuse eest, kõigepealt seoses ligipääsuga haridusele ja soolistele erinevustele. paljudes äh, riikides on veel probleeme äh, kultuurilistel, religioossetel ähm, mm, põhjustel äh, pered otsustavad, äh, kes siis äh, hariduses, rohkem haridust saavad ja enamikes kogukondades, isegi Ugandas, tüdrukud, tüdrukutelt oodatakse, et nad abielluksid ja, aga poisid lähevad kooli, omandavad hariduse ja tagavad päral, pärast ülalpidamise nii et on vähe mm, kõrgelt haritud tüdrukuid ja kui ma sain oma esimese äh, äh, kraadi, siis äh, tõesti ma olin üks vähestest, ma olin üheksateistaastane siis ja tõesti ma nägin, et tuleb teha kogukondades palju tööd, et pöörata tähelepanu poiste ja tüdrukute võrdsustele ja praegu minu kogukonnas on muutused käimas ilma rahata tegelikult äh, püüame äh, inimeste mentaliteeti muuta ja nõnda see aitab ka kogu maailma muuta, sellepärast äh, et kultuuri, kultuuritraditsioonid on küll olulised, aga esimene äh, projekt, millega ma parlamendis seadusega nagu välja tulin, oli just äh, seoses äh, noorte poiste-tüdrukute haridusega ja me oleme praegu seda rakendamas, kuid see on järk-järguline protsess, me ei ole väga kaugele jõudnud, see on kollektiivne jõupingutus ja mul on hea meel siin viidata koostööle Euroopa Liiduga, aga just väga oluline on tüdrukute eden-, haridust edendada ja kakskümmend üheksa riiki on kohustusi võtnud hariduse vallas ja meil on viiskümmend neli riiki kokku ja nad on alla kirjutanud äh, jätkusuutliku arengu eesmärkidele, aga kui te vaatate, kuidas sinna liigu-, sinnapoole liigutakse ja vasta, vastavaid võetud kohustusi, siis ei ole väga palju edusamme tehtud, nii et minu ettepanek on, et äh, Ähm, poliitikast äh, tuleks edasi liikuda tegudele. kui te olete kohustuse võtnud, siis äh, tuleks ka äh, seda täita ja tänan. I can finish? okei okay,, so that kas jah, ma siis võin lõpetada veel, see on tõesti üks valdkond, millega me peame tegelema ja viimaks sunniabielud, sunnitud abielud on suureks probleemiks, sest äh, seoses tüdrukutega ja Agenda kaks tuhat kuuskümmend kolm on see äh, oluline ja ka äh, lähemas perspektiivis tõesti on äärmiselt oluline tagada, et tüdrukud käiksid koolis, nad lihtsalt jäävad vaesusse. ja viimaks piisab, aitäh! Thank you. Sorry. <laughs> It was only to finish the sentence, but not to lihtsalt, et lõpetada lause, mitte aga alustada uut, ütleb proua Kammer-Evert. proua Morell, palun kaks minutit jah, tahaksin konkreetsemalt vastata konkreetsetele küsimustele seoses eelarvega, mida Euroopa Liit äh, pühendab äh, koolitusele, ligipääsule, haridusele ja see oli siin ka ühel slaididel, see on üks koma äh, kolmkümmend neli miljardit praegusel programmiperioodil, lisaks sellele see siis tagab sellised põhivajadused ligipääsu haridusele ja koolitusele ja ka õpetajakoolitus on väga oluline prioriteet siin, sest kui te ei äh, alusta äh, õpetajakoolituse äh, toetamisest, siis te ei saavuta ka neid eesmärke, nii et seetõttu on siis üks koma kolmkümmend neli miljardit siin ja lisaks sellele on ka Erasmus pluss Äh, vahendid ja kui Põhja-Aafrika sinna juurde arvata ja Sahara Lõuna-Aafrika, siis praeguseks perioodiks on see äh, kolmsada äh, miljonit Erasmus plussi tarvis. Erasmus pluss keskendub väga palju kõrgharidusele ja ka mm, erinevat laadi mitteformaalsele õppele ja ja seetõttu ongi see holistlik lähenemine väga tähtis, et mitte vaadata ainult äh, formaalset õpet äh, klassiruumis, vaid ka jälgida seda, kuidas saab siis äh, toetada naisi ja tüdrukuid näiteks ettevõtluskoolituses ja erinevas, erinevates siis suutlikkuse või võimekuse suurendamise projektidesse, mitte ainult siis ülikoolidesse, vaid ka kohalikes kogukondades, ka siin on õpetajakoolitus väga tähtis, me teeme koostööd ülikoolidega ja meil on palju õpetajaid äh, tarvis. ja meil on tarvis ka teada, et sidemeid maapiirkondade inimestega ja et siis parandada seal ligipääsu ja siin on, ei piisa koostööd riiklike äh, asutuste, ministeeriumidega, vaid tuleb tõesti minna kohalike omavalitsuste juurde, kes äh, vastutavad nende piirkondade eest ja seal on äh, haridusele ligipääs e-, just esmatähtis probleem. ja suur tänu Läheme nüüd teise vooru juurde meie arvamuste vahetuses ja me alustame väga põneva teemaga, nimelt haridus ja sport ning siin räägitakse Nigeeria eeskujust ning ma tervitan siin härra Laad, kes on senatis äh, äh, vaesuse vähendamise ja sotsiaalse heaolu aseesimees ja teil on sõna kümneks minutiks. My distinguished members of the European Parliament. aitäh. lugupeetud komisjoni esimees Peetra Kammer-Evert, lugupeetud kolleegid Uganda parlamendist, lugupeetud Jacqueline Amongin, lugupeetud Äh, esindaja peadirektoraadist, äh, lugupeetud diplomaatilise korpuse esindajad, lugupeetud äh, parlamendiliikmed Aafrikast, daamid ja härrad. mul on väga hea meel, et mind on kutsutud tänasele üritusele ja et mul on võimalus esitleda oma mõtteid selle tähtsa küsimuse üle. see puudutab siis haridust ja sporti meie mõlemal mandril, mis on nüüdseks küsimus, mis on tähtsam kui kunagi varem hariduse ja spordi äh, kasu on positiivne, see aitab üles ehitada sõprussuhteid ja teha koostööd ning see on ülitähtis. arvatavasti Euroopa saab spordist ja haridusest paremini aru ja on sellest ka rohkem kasu lõiganud kui Aafrika. nii et ei ole ka parimat kohta kui see siin selleks, et rääkida sellest küsimusest, ning õppida ka teiste kogemusest ja käima lükata koostöö. ma loodan, et meil õnnestub siin tõesti rääkida üheskoos, millised on probleemid ja leida siis ka positiivseid lahendusi, kasutades hariduse ja spordi eeliseid. rääkides siis teemal haridus ja sport, Nigeeria juhtum iga ühiskond sõltub oma liikmete võimalustest, eriti just noorte võimalustest, et kas nad on tõesti kaasatud haridusse, kas neil on töökoht ja väga tähtis on, et ühiskonnaliikmed saaksid osaleda ja panustada poliitilisse, sotsiaalsesse ja majanduslikku arengusse sotsiaalselt õiglase, õiglane ühiskond on tähtis, tähtis on, et oleks tagatud hea haridus ja võimalus osaleda spordis. see on kirja pandud ka Nigeeria põhiseadusesse, eriti just peatüki kaks, kus on paika pandud siis põhimõtted ja eesmärgid sotsiaalse õigluse tagamiseks. ja selle peatüki üks kõige tähtsamaid osi on see, kus nõutakse äh, võrdsete võimaluste loomist äh, kõikide kodanike jaoks just haridusvaldkonnas ja tuleb luua ka äh, siis keskkond äh, heaolu ja tervise jaoks. nii et äh, sport on meie haridustegevuskavasse sisse kirjutatud ja vastavalt riiklikule poliitikale iga Nigeeria laps, ükskõik millises koolis ta ei käiks, peab olema võimalus osaleda spordis ja eriti tähtis on kehalise kasvatuse tund ja see on kohustuslik äh, koolis allastmetes ja alles kooli viimases astmes muutub see vabatahtlikuks. see tähendab seda, et meie oma hariduspoliitikas oleme aru saanud, kui tähtis on poliitika, aga pro-, äh, kui tähtis on sport, aga küsimus on selles, kuidas seda poliitikat rakendada. ja ma tahaksin rääkida natukene haridusest ja spordist ja ma arvan, et probleemid on äh, Äh, sarnased ja spordil ja haridusel on ka sarnased mõjud noorte arengusse. ning väga tähtis on spordivõimalusi parandada. halva hariduse põhjuseks Nigeerias on põhiliselt töötus töötus tähendab seda, et ei ole võimalik ära kasutada nii looduslikke kui ka inimressursse ja see on see, miks äh, riigid ei arene edasi. kõik, kes äh, analüüsivad töötust, on nõus, et töötuse määra vähendamist on võimalik saavutada hariduse kaudu ja sellega on võimalik ka tugevdada poliitilist kaasatust. Nigeerias äh, nagu kõige rohkem arenenud riikides on suurem probleem just töötusega, eriti just noorte hulgas, sellepärast et neil ei ole korralikku haridust. ja see pilt kordub paljudes Aafrika riikides ja me peame midagi ette võtma. miks me peaksime midagi ette võtma? viimased uuringud näitavad, et noorte tööpuudusel on väga suured tagajärjed ühiskonnale Nad tõstavad kuritegevuse määra, vanemate inimeste haavatavust, samamoodi majandus stagneerub ning kaasnevad konfliktid ja ebastabiilsus, näiteks sotsiopoliitilised konfliktid Nigeri deltas ja ka Boko Harami tegevus öö, äh, on tegelikult halva hariduse ja töövõimaluste puudumise tulemus kõige rohkem on töötuid just noorte halva haridusega inimeste hulgas ja nemad on ka valitsuse vastu väga pahaselt meelestatud. ja see ei olnud midagi, mis oleks ainult Nigeerias. näiteks üks Ühendkuningriigi raport ütleb, et äh, antisotsiaalse käitumise põhjuseks ongi tööpuudus ja see tähendab seda, et Ühendkuningriik on välja töötanud sotsiaalse heaolu tagamise võimalused just töötutele, mis tähendab seda, et Nigeeria peab sarnased meetmed välja töötama ning tuleb äh, leida võimalused inimestele, kes tunnevad, et neid on maha jäetud, kõrvale jäetud ja, ja on väga tähtis, et me kuritegevuse määrasid alandaksime, et meid, neid oleks võimalik võrrelda Ühendkuningriigi Euroopaga ja probleemiks on ka see, et noorte tööpuudus toob mingil hetkel kaasa ka öö, töötuse hilisemas eas ning eriti just enne pensioniiga. see tähendab seda, et ei tohi säästa ei noorte ega vanade inimeste hariduse pealt, sest tegemist on nõiaringiga, mis tekib just harid-, usalduse puudumise pärast, see toob endaga kaasa ka selle, et inimesi ei olegi võimalik tööle võtta, nad on sõltuvad ja nad muutuvad poliitiliselt apaatseks ja, ja nad äh, on väga valmid vägivallale. Äh, miks on nüüd tööpuudus äh, kasvanud Nigeerias? siin on väga palju süsteemilisi tegureid ja just äh, probleemiks on siin äh, mahajäänud äh, haridussüsteem, koolitus ei valmista inimesi ette eluks, ei tõsta neis ettevõtlusvaimu ja irooniliselt on see tegelikult tõstnud isegi veel tööandjate halba suhtumist mis tähendab seda, et tööandjad arvavad, et nagunii on noortel halb haridus ja nad ei oska mitte midagi ja see toob endaga kaasa selle, et ei ole võimalik pakkuda noortele tasustatud tööd. poliitikate välja töötajad äh, toovad välja ka selle, et äh, haridussüsteemi ei tunnustata ning äh, viiskümmend neli protsenti töökohtadest Nigeerias on loodud mitteametlikes sektorites ja seega riigi hariduspoliitika ei toimi siia on kaasatud väga palju näiteks automehaanikuid, torumehi ja muid äh, käsitööl põhinevaid elukutseid. Äh. ja see tähendab seda, et äh, noored ei õpi neid töökohti, vaid üritavad minna tööle pankadele või naftaettevõtetesse ja see tegelikult on üks suuremaid panustajaid Nigeeria noorte tööpuuduse tõstmisse. väga tähtis on tugevdada äh, ametlikku sektorit selliste töökohtade puhul on aga probleemiks see, et väga paljusid neist ei kaas-, kajastata statistikas. mida me saaksime paremini teha, väga paljud kommentaatorid on soovitanud, et äh, me peaksime äh, haridussüsteemi toimivamaks tegema, see tähendab seda, et meil peaksid olema kohustuslikud praktikakohad. meil on näiteks programm nimega Empower, mille eesmärgiks on äh, tagada siis koolitust äh, kõikidele töötutele noortele, ükskõik, kas neil on äh, kool, ülikooli diplom või mitte ja sellega on meil võimalik siis võib-olla ka rohkem inimesi toetada ise ettevõtteid looma ja me võiksime selle kaudu ka parandada olukorda. väga tähtis on toetada töökohal õppimist, meie partneritel nagu Euroopa Liidul on sarnased programmid ja nemad võiksid meile aidata võimekust parandada ja üles ehitada ka meie demokraatilisi institutsioone. peale selle tuleb äh, riikide, valitsuste, institutsioonide, ülikoolide ja ettevõtete vahel parandada kogemuste vahetamist. meil on väga palju avastamata andekaid inimesi, eriti just ülikoolides ja Euroopa võiks meile aidata äh, avada ka turgusid just nende inimeste jaoks. samamoodi on vaja avada Euroopa turud meie toodetele selleks, et me saaksime luua äh, konkurentsivõimelised turud ja see aitaks ka siis meie ülikoole. aitäh! järgmine kõneleja on Celine Vabrikett, kes on peadirektor AKV Äh, noorte professionaalide võrgustikust. tere tulemast Euroopa Parlamenti, ka teil on kümneks minutiks sõna. Thank you, chair. suur tänu, esinaine. suur tänu kõigile, kes täna siia on tulnud. tahaksin teile rääkida Abidžaani noorte deklaratsioonist enne Euroopa Liidu, Aafrika Liidu tippkohtumist, see on tõeline au. mina olen siis AKV noort noorte eh, professionaalide võrgustiku peasekretär, see on siis platvorm noortele, et nad saaksid aktiivselt osaleda poliitika tegemise protsessides, ehk siis et kõigil on võrdsed, oleksid võrdsed õigused ja et eh, AKV eh, oleks kaasatud. me oleme osa AKV nõuandvast ametist, osaleme Äh, Aafrika Liidu Open House algatuses ja Kari Foorumis. lisaks oleme teinud koostööd Euroopa Parlamendiga, äh, sotsiaaldemokraatidega Aafrika nädalal, oleme korraldanud viimased kolm parlamentaarset noortefoorumi parlamentaarset assambleed ning samuti oleme olnud kaaskorraldajaks äh, noorte tippkohtumise korraldamisel Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu vahel. aga täna olen pisut pettunud Äh, sellepärast, et väga vähesed parlamendiliikmed on täna siin kohal Euroopa Parlamendist. ma loodan, et need, kes on kohal, edastavad minu sõnavõttu ja et, et teil on soov toetada ikkagi meid ja olla, olla noorte eestkõnelejateks. meil on vaja noorte sõnumit kanda kõige kõrgemale tasemele. oktoobrikuus sada kakskümmend äh, noorte esindajad tulid kokku, tegid koostööd selleks, et välja töötada tasakaalustatud ja saavutatavad soovitused ja üldine deklaratsiooni sõnum räägib noorteorganisatsioonide otsustavast rollist Aafrikas ja Euroopas, kaasa arvatud need, kes esindavad diasporaad ja vajadusest tõsta investeeringuid nende tegevuste osas. me peame üle saama mõtlemisest meie, nemad peame mõtlema, mida noorte panus tegelikult tähendab, mida partnerlus tegelikult tähendab, kuidas kahandada noorte tööpuudust, kuidas noortele anda rohkem võimu kõikides valdkondades. selle tippkohtumise teema noorus on tugev ja positiivne sõnum, mida Aafrika Liit, Euroopa Liit ja riigipead äh, äh, see näitab, et äh, et kõik need organisatsioonid tahavad noorsooga tihedat sidet pidada. Aafrika Liidu jaoks on aasta kaks tuhat seitseteist noorsoo dividendide aasta. ma arvan, et see on esimene väga oluline samm, kuid ärgem jäägem esialgu veel saavutatuga rahule, uues, uus strateegia peab olema innovatiivne, visionäärnik, pühendunud. Euroopa Liidu Aafrika partnerlus äh, puudutab nii vertikaalset kui horisontaalset koostööd, kuid puudub konkreetne toetus äh, ja tunnustus meie poolt antud, noorsoo poolt antud lisandväärtusele. partnerlus Aafrika Euro Liidu, Euroopa Liidu vahel on, on, on, on võimalik ainult siis, kui meil on mehhanism, millega hinnata ja mõõta edusamme ja kui me kaasame sektoriülese koostöö valitsuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide, diasporaa ja noorteorganisatsioonide osalusel. tähtsad on järelmeetmed, jätkuv mõttevahetus ja koostöö ja nagu öeldud, noort, noortel on nüüd võimalus kõnelda läbi erinevate riiklike, regionaalsete, institutsionaalsete kanalite, kuid noorte paar-, partnerite tunnustamine et me oleme üksus, mis annab väärtust mitte tulevikku, vaid ka praegu, praeguse päev, hetke jaoks on puudu. Euroopa Liidu tasandil näiteks, meil on üks näide, European Youth Event, iga kahe aasta tagant tulevad kokku seitse tuhat äh, Euroopa noort, kaasa arvatud diasporaa liikmed, vahetada mõõtma mõtteid, äh, kuidas lahendada praeguseid kriise, kuid järelmeetmeid ei ole. näiteks aastal kaks tuhat kuusteist kolm AKV noort saadikut valiti välja seitsme tuhande viiesaja osalise seast selleks, et esitada õigusloomelisi ettepanekuid teile siin Euroopa Parlamendile. ja lisaks Jentel Williams, AKV äh, noorte IPN-i äh, al algataja, nimetati Euroopa Parlamendi asepresidendi juurde mitmekesisuse saadikuks Merit McKinnesi juurde, kuid mingeid algatusi sellele järgnenud. ja nüüd aastal kaks tuhat kaheksateist on tulemas uus European Youth Event. me ei taha lihtsalt, me ei taha lihtsalt tegeleda fotosessioonidega, tähtis on rakendada, tähtis sageli, tähtis on äh, leida finantsvahendeid, et ei oleks äh, menetluslikke tõkkeid, nii et ma loodan, et äh, et Youth Plug Initiative Fellows leiab toetamist ja teostub. soovitused on äh, temaatiliselt laiad, kuid konkreetselt siiski eesmärkide osas, mida soovitakse saavutada. sest taaskord me teame, et kahe aasta pärast tuleb jälle noorte tippkohtumine. nii et me tahame tõesti, et miskit ka ära tehakse, nii et meil oleks konkreetsed eesmärgid, me tahame, et oleks piisavalt võimalusi kaasata, digitaliseerimine näiteks kui peamine vahend, kuidas toetada innovatiivset kultuuritoodangut näiteks. Europeana on digitaalne platvorm, mis on, mille üle toimub hetkel avalik konsultatsioon Euroopas, see on suurepärane võimalus, kuidas rakendada ambitsiooni noorte deklaratsiooni mõnedel juhtudel küsimus ei ole mitte selles, et tuleks luua midagi uut, vaid selles, kuidas parandada midagi, mis on juba olemas. Aafrika kultuur ja kunst on väga rikas ja mitmekesine, aga kui on puudu tunnustusest, edendamisest või investeeringutest, siis see lihtsalt kahaneb ja Aafrika ajalugu läheb kaduma. kultuur ja ajalugu on omavahel seotud, kultuur on ajaloo ülejääk ja seega tuleb teda kaitsta Youth samuti teeb üleskutse Aafrika Liidule, Euroopa eh, liikmesriikidele selleks, et toetada noori, kes töötavad loomealal, selleks, et läbi kohalike struktuuride, investeeringute koolitusse, haldusesse. Erasmus pluss on hea algatus, mis toetab kultuurivahetust. olen ise õppinud kahel kontinendil ja viies erinevas riigis. saan, saan vaid kinnitada, et kultuurivahetus on äärmiselt oluline, mõistmaks omaenda kultuuri, aga ka teiste kultuuri. nii et Aafrika Euroopa Liidu äh, partnerluse uuendamise kontekstis ma loodan, et kultuurivahetus ei toimu ainult ühes suunas ja et äh, diasporaa, kes puutub kokku mõlema maailmaga, oleks äh, hoovaks selleks, et tuua kaasa positiivseid muudatusi ja tõusvat koostööd. kokkuvõttes me soovime, et te teeksite meiega koostööd, rakendaksite deklaratsiooni, toetaksite noorsoo ligipääsu võimalustele ja kultuurile, sõltumatult soost, etnilisest kuuluvusest, religioonist, puudest või geograafilisest asukohast. tänan teid kuulamast. ja, vielen, vielen herzlichen Dank. aitäh ka selle sõnavõtu eest ja nüüd viimane kõneleja täna ennelõunal ja selleks on Eduard Matogo, tema on UNESCO-st äh, Aafrikaga tegeleva peadirektori assistent, palun. kõnelejal ei ole mikrofoni sisse lülitatud. Ah, tänan, ütleb kõneleja, üritan täiendan seda, mida juba öeldi. ma arvan, esinaine, et äh, parlamendiliikmed on esitanud äh, väga sisulisi põhilisi küsimusi, mis eeldavad vastust siin või mujal, aga millest meie äh, analüüs ja meie järeldused peavad juhinduma hariduse ja kultuuri vallas. Kesk-Aafrika esindaja eile ütles, Aafrika on mitmekesine ja ka noorus, noorsugu on väga erinev riigiti. on maapiirkondades, linnades, koolides käivad noored, mittekoolides käivad soodsamas olukorras, mittesoodsamas olukorras, rääkimata diasporaast. noored otsivad tööd ja nagu parlamendi liige ja noored, samas noored, kellel on oma idufirmad Aafrikas. see, kogu see noorsugu tervikuna vajab aga igat tüüpi noorte jaoks eraldi lahendusi. ühised huvid on aga siiski, et kõigil on samad huvid, kõik tahavad äh, muutuda iseseisvaks, osaleda poliitikaelus, äh, Aafrika kontinendi äh, arengus ning soovivad osaleda aasta kaks tuhat kuuskümmend kolm agendas. Need ühised soovid, nende kallal tuleb töötada, aga kuidas? tuletage mõned arvud meelde kõigepealt. igal aastal üksteist miljonit noort jõuavad Aafrikas tööturule. neli miljonit Senegalis, neli tuhat Senegalis. kas, äh, kui vas-, küsi-, kas meie haridussüsteemid tõepoolest äh, vastavad siis seda tüüpi äh, nõudmistele, mis on noortele tööturul. üheksakümne kuuenda aasta raportit tahaksin meelde tuletada, siin räägiti neljast hariduse tugisambast ja see on tähtis, äh, sest ka meie Aafrikas unustame sageli need sambad. haridus ei ole mitte lugemis- ja kirjutamisoskus, see on teadmise, oskused, kuida-, tea- ja, ja ka oskus, kuidas teha, mida teha. Äh, kodaniku roll samuti, kooselu, elu oskused, näiteks mõeldes konfliktidele rahu, julgeolek ja nii edasi ma arvan, et meie vastused on alati osalised või ebapiisavad vastasel korral ja mul on väga hea meel, et UNESCO esindajana, et neid küsimusi siin tõesti väga rõhutatakse, nimelt äh, tütarlaste haridus, nelikümmend protsenti koolis käivatest tüdrukutest, räägin siin brutoarvus Sahel, Saheli riikides pärast iseseisvust erinevalt teistele riikidele on kõige rohkem saanud rahvusvahelist abi hariduses. aga nüüd küsimus, miks? ja siin on koht, kus pingutada, rääkisime kultuurist, varastest abieludest, genitaalide moonutamisest, räägime kodus töötamisest tüdrukutele tüdrukutest, kes Niamest, Takarist, äh, Abidžaanist välja minnes kolmekümne kilomeetri kaugusel on noored tütarlapsed, kes endiselt kannavad äh, veeämbreid seljas selleks, et kaevule minna. see on Aafrika reaalsus, mitte Abidžaanis ei toimu asjad. As-, asjad toimuvad Treshvillis, Brazavilli lähedal, Dunkavillis, Dakari lähedal, Jurfis, kes tunnevad seda piirkonda, on noored tütarlapsed, kellel ei ole ligipääsu tualetile, kus nad oleks varjul. ma arvan, et Euroopa Liit, UNESCO vabaühendused peavad suuremaid kampaaniaid korraldamas. suurim takistus haridusel ei ole mitte koolide puudumine, õpetajate puudumine, vaid meie kultuurilised tavad Aafrikas, mille tulemusena need tütarlapsed ei pääse ligi haridusele. ja veel üks konkreetne näide kohtusin Nigeri parlamendiliikmega, kes üritas äh, varaste abielude äh, õiguseelnõud läbi suruda, ta ütles mulle, et viis aastat vaatamata parla-, vabariigi presidendi nõudmistele see seadus ei lähe läbi sest, sest kuuskümmend protsenti parlamendiliikmetest on mehed, nende kodukülades äh, on teatud tavad ja sellepärast see seadus läbi ei lähe. nii et naiste ja tütarlaste ligipääs parlamendile näiteks on väga tähtis. ja mul on hea meel, et, äh, et äh, parlamendiliige Kosta on siin ja kes räägib just kultuuritraditsioonidest UNESCO iseäranis ja kultuurile mitmekesisuse konventsioon, äh, tänu sellele meil on koostöölepingud Aafrikaga, sest konventsioonis, nagu ma ütlesin ka eile, üks võimalus noortele on just kultuurisektor. rääkides noorterändest täna, ma tongesin äh, Brüsselis, kaheksateistkümnendas linnajaos Pariisis, enamus noori, keda te näete, on kunstnikud tegelikult. Nad lauljad, muusikud, äh, juuksurid, disainerid ja nii edasi. Need noored tulevad Euroopasse selleks, et leida tööd selles vallas ja nad satuvad siis äh, turvameesteks ja öövalvuriteks ja neid on palju. mis on, milles on probleem? probleem on selles, peame kõik seda loovust toetama ja stimuleerima. valitsused, seadused, eeskirjad, mis võimaldavad äh, toetada kultuuritoodangut Aafrikas noorte poolt tuleb luua infrastruktuurid, kui palju on Aafrikas kunstikoole, kui palju on disainikoole Aafrikas, on äh, muuseas suur projekt, mida toetame härra Alfadiga, mis on, kes on Aafrikas tuntud disainer, UNESCO hea tahte saadik, et meil oleks Aafrikas moekool, Niamees. ma sooviksin, et ka aafriklased meid toetaksid. kui palju on Aafrikas äh, erinevate Äh, käsitööalade koole. ma mäletan, Dakaris oli omal ajal äh, maalrite kool, aga neid on järjest vähem. nüüd need noored on kõik tänavatel, müüvad äh, pirateeritud DVD-sid, omaenda DVD-sid, oma ema, enda plaate, skulptuure. ma arvan, et see on nišš, kus oleks võimalik töötada. meil on vaja koole, aga on vaja ka noori aidata algusest lõpuni, tootmisest kuni turule toomiseni ja võib-olla isegi kuni pensionile jäämiseni või turult äraviimiseni. meie noored mäletame suurepärast Aafrika muusikat. meie artistid, kui nad lähevad pensionile, siis neil ei ole enam mitte midagi. äkki nad on äh, samas kohas, kus kõik teisedki, neil puu-, neil ei ole pensionit, see ei ole üldse normaalne. täna hinnanguliselt kaks-kolm protsenti äh, SKT-st moodustavad kultuuritööstused, kuigi me statistikat ei ole, vaatame ÜRO-s vaatame Aafrika linnades, kui palju on noori, äh, kellel on oma bändid, kes äh, on Youtube'is, mul on peres viis liiget, kes on õppinud äh, ärikoolides, kuid tegelikult tahaksid olla räpparid Youtube'is neil ei ole aga toetust selleks, pole kohta, kus seda viis, viis on neid, seda, seda pole vähe, kaasa arvatud tüdrukud on sealhulgas mina arvan, et need on just nišid, millega saaks, saame koos töötada ja ärme unustame, et noore diasporaa annab oma panuse samuti ja mitte ainult Euroopas. ja rääkides kodaniku osalusest, mina räägin noortele, me oleme kõik olnud noored, me oleme kõik nõudnud oma õigusi. Teie, kellel on õnn kuuluda assotsiatsioonidesse, ühingutesse, mitte parlamenti ei ole vaja kuuluda valitsusse, on vaja teha kogukondades kohapeal tööd. kõik need noored külades, eh, kes töötab nende heaks, kes eh, on nende häälekandja, mitte noored, kes on Youtube'is, internetis, sotsiaalvõrgustikud. Need noored ja ka noored tüdrukud, nelja-aastaselt juba on põllul tööl, aitavad oma emasid kaevul käia vett toomas kuni kaheteistaastaselt kes nendega tegeleb? kes, ehk siis me peaksime uurima kogukondades koha peal ja veel, kiidan teie tööd igati, proua, vestlesime ka eile, ma arvan, et äh, teil on võrgustikud, äh, parlamendiliige ütles, äh, selleks, et kooli minna omal ajal, läksime kaksteist kilomeetrit jala kell viis hommikul, täna kaksteist kilomeetrit Teil ei ole seda isegi vaja teha, te, teil on sotsiaalvõrgustikud, see on tohutu eelis. meie UNESCO-s toetame võrgustike tekkimist erinevate assotsiatsioonide vahel ja lõ-, oleme loonud suure võrgustiku Aafrikas, mis ühendab erinevaid noorsoorganisatsioone, mis töötavad rahu ja rahukultuuri nimel oleme erinevaid üritusi korraldanud ja mõned ühendused on siin ka esindatud. tänan, proua esinaine, loodetavasti andsin positiivse panuse sellesse arutellu. ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch für... aitäh ka nende kolme ettekande eest. meil on nüüd kakskümmend üks minutit aega, seda pole ilmselgelt palju, aga saame hakkama kõigepealt annaksin nüüd sõna härra Vakilile. tema on senatist ja juhib siis äh, vaesuse vähendamise ja sotsiaalse heaolu komisjoni. palun, kaks minutit on teil sõna. Uh, thank you, Chair. tänan, esinaine. kolleeg juba ütles, haridus on esmatähtus nigeerlaste jaoks äh, kohustus, kohustuslik iseäranis. ja samuti Nigeeria valitsus on teinud jõupingutusi tagamaks, et kõik saaks haridust. me nimetame seda, meil on baa-, äh, kõigile antava baashariduse komisjon olemas samuti oleme rääkinud ka probleemidest. meil on töötud noored, kuna neil puuduvad oskused, äh, neil puuduvad ka tehnilised oskused ja, ja vahendid. kui me midagi tahame teha, siis tuleb tagada see, et haridus, mille me anname noortele, tagab kutseoskused ja tehnilised oskused, mit-, ja eriti digitaalajastul kus me täna elame. Nigeeria valitsuse kava on ehitada üles trade centers. kui inimene lõpetab kooli, siis inimene läheb sinna ja õpib seal ameti, ehk siis sellised ametiõppekeskused. nüüd sport. Aafrikas, nagu öeldud, räägime tervest vaimust, tervest kehas eriti Nigeerias on väga tähtis, see on toonud meile au ja kuulsust. Äh, mitte ainult ei ole me illegaalse narkoäri allikad või ebaseadusliku rändeallikad Itaalias, aga Brüssel, Brüsselis ja teistes linnades näeme me, et paljud sportlased, andekad sportlased on, on pärit Nigeeriast, märgi, mängivad kohalikes meeskondades ja nende üle võib uhke olla. see on aidanud meid majanduslikult, äh, aidanud äh, sõprusele kaasa, aidanud vendlusele kaasa, on aidanud tööhõivele kaasa. see on üks äh, meie ühtsuse bastionidest. spordi läbi näeme me, et näeme nigeerlaste nii ühtsust, meil on küll meie kõigi eripärade juures, on väga tähtis, et äh, meie infrastruktuur vajab uuendamist. aitäh! suur tänu, Sabine Verhaien, kaks minutit. kõigepealt see küsimus äh, mida te ütlesite, et teil on väga kahju, et nii palju liikmeid siin ei ole, ka minul on väga kahju, et siin on ainult suurte parteide esindajad olemas ja ma tõesti ütlen, et mul on kahju, et teiste parteide esinejad ei ole valmis siin arutelusid pidama. ja tõesti, me räägime siin äh, inim-, te räägite siin inimestega, kes tegelevad just koostööga Aafrika riikidega, Bogdan Venta, mina, nii et tegelikult te praegu siin räägite tõesti õigete inimestega. minu jaoks tuleb siin ühte punkti selgelt välja tuua. kui noorteparlamendid, noorteorganisatsioonid teevad poliitilisi avaldusi, võtavad vastu resolutsioone, siis need ei ole lihtsalt hüüdja hääl kõrbes isegi kui neid alati seadustesse sisse ei kirjutata, on nad osa erinevatest äh, seaduseelnõudest Euroopas, mida küll ei töötata välja Euroopa Parlamendis, vaid komisjonis. komisjonil on ainsana õigus teha äh, ettepanekuid äh, seaduseelnõude kohta, nii et kui te resolutsiooni parlamendile edastate, siis me võime seda koos komisjoniga välja töötada vastavas seaduseelnõus, me ei saa seda ka üks-ühele üle võtta ja selle kõrval saame me äh, tavamenetluses lihtsalt kasutada neid aspekte, mis on teie resolutsioonides kirjas see on ilmselgelt keeruline ja saan aru, et äh, noorteorganisatsioonid alati võib-olla ei saa aru, kuidas nende panusega ümber käiakse, aga võib-olla me peaksime siin tõesti ka oma kommunikatsiooni parandama ja selgeks tegema, et need asjad ei kao kuhugi ära, me kuulame, loeme neid ja kui võimalik, äh, kirjutame need ettepanekud sisse ka uutesse seaduseelnõudesse spordiküsimus, äh, üks küsimus, mille tahtsin tõstatada, kui ma räägin spordist äh,, Äh, arengust äh, hariduses, siis ei ole nii, et igaüks peaks saama professionaalseks sportlaseks, vaid ka meie jaoks on tähtis see, et tegemist oleks siis nii-öelda laiapõhjalise rahvaspordiga ja et spordi kaudu on võimalik teisi oskusi õppida nagu täpsus, teistega arvestamine, meeskonnavaim. nii et tõesti spordi kaudu on võimalik õppida, tean väga häid projekte Aafrikast, äh, millega üritatakse AIDSi ennetada, seda tehakse spordi kaudu, üritatakse teatud struktuuride ülesehitust äh, selgeks teha ja nii edasi, nii et tõesti on väga tähtis, et tehtaks lihtsalt sporti. ja kultuuriga tuleb ka muidugi arvestada selline laiem äh, väli siin ja nüüd eeldada, et iga loovinimene Aafrikas äh, saab endale elatist teenida kultuuriga, see vist läheb liiga kaugele, aga väga tähtis on, et me siin tõesti teeksime koostööd selleks, et me toetaksime loovaid inimesi, et nad kasutaksid siis ka kaasaegset tehnoloogiat, digitaliseerimist oma töös ja tõesti väga tähtis on kaasada siin ka haridus- ja kultuurisektor, aga nagu öeldud äh,, see tee on meil siin Euroopas vaja ka veel käia, sest me peame ka oma loovaid inimesi veel toetama. aitäh! Silvia Costa, palun kaks minutit. Anche io voglio dire che noi siamo con due, prima erano tre. aitäh! koos kolleegidega, Julie Wardiga muuhulgas püüame mm, kaitsta äh, noorte äh, olukorda ja neid äh, toetada kultuuri ja kunsti valdkonnas siin komisjonis ja tahtsin tänada eriti viimast sõnavõtjat, kellega olen parlamendis juba kokku puutunud muude Aafrika teemaliste kohtumiste käigus ja ka härra Matoko Äh, sõnavõtt oli huvitav. praegu on näha, et äh, teatud asjad on meile selgeks saanud, on olnud äh, väga raskeid keerulisi sündmusi Keenias, Cote d'Ivoire'il, aga ja selle tulemusena on siis varasem stabiilsus kõikuma löönud ja Cotonou äh, lepingust lähtudes tuleb tõesti tegutseda äh, kultuuri ja hariduse valdkonnas, et äh, rahu jätkuks ja et oleks võimalik tutvustada neid Aafrika riikide suuri kultuurilisi rikkusi. me oleme suurim abiandja maailmas, Euroopa Liidus, aga ma arvan, et tuleks teha veelgi enam et Euroopa Liit ja Aafrika Liit äh, saaksid äh, sellest kasu. võib-olla oleks äh, paremini võimalik teie deklaratsiooni arvesse võtta seoses noorte foorumiga ja ka AKV Äh, äh, raames ja meil on erinevad äh, delegatsioonid Euroopa Liidu poolt kõikjal maailmas, esindused, kes võiksid seda infot koguda ja peaks kindlaks tegema, kes on kõige olulisemad partnerid koha peal, et saaks kodanikuühiskonda tugevdada ja ma arvan, et väljarändajad, diasporaa on selles suhtes väga oluline infoallikas. rahvusvahelised organisatsioonid peaksid äh, ka seadusandlust äh, arendama äh, hariduse kohustuslikkuse vallas, vähemalt põhihariduse äh, valdkonnas, tehes seda koostöös erinevate ähm, parlamentide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, et äh, kodanikuühiskonda äh, rohkem sellest küsimusest teadvustada. Äh, suur tänu, annaksin nüüd sõna Johnson Okumale, kes on ka Nigeeria parlamendi liige, kaks minutit, palun. Uh, aitäh lugupeetud mm, parlamendiliikmed, mm, mina olen Anu Kuuma, ma tulen Nigeeriast. mul on äh, küsimus, mäletan äh, nostalgiliselt, et äh, oli Ehm, väga palju võimalusi saada kvaliteetset äh, haridust Euroopas, äh, Ameerikas, võimalused minna Horvaatiasse, Bulgaariasse ja nii edasi ja mis on saanud siis nendest äh, võimalustest? on inimesi, keda on haritud Äh, mis neist äh, saanud on, nii et äh, ma arvan, et seda küsimust tuleb lähemini, lähemalt vaadelda. sellepärast, et need stipendiumid on aidanud välja pääseda vaesusest väga paljudel ja on selge, et on tarvis Aafrika noori julgustada, te peaksite seda rohkem tegema. ja paljud rände ähm, probleemid tulevad sellest, et äh, inimesed ei saa äh, osaleda ja lapsed näiteks meie lastel oli, meil oli hulgaliselt sportimisvõimalusi, äh, spordivahendeid Ameerikast ja noortel on tarvis rohkem niisugusi võimalusi. aitäh! suur tänu, nüüd annaksin sõna komisjonile kaheks minutiks, palun. Two minutes um,. Thank you aitäh, tahaksin tänada ka äh, kolleegi äh, Claire, kes äh, avaldas ka oma seisukohti selles osas, mida me peaksime siis tegema rahvusvahelises koostöös seoses arenguga loometööstus, kultuuritööstus äh, on äh, valdkonnad, millele me tulevases koostöös Aafrikaga äh, ja AKV riikidega keskendume. ma kahjuks jäingi hiljaks, aga noh, me in-, kultuuri ja loometegevusse investeerimise äh, Ehm, programm äh, on meil just äh, noortele äh, suunatud ühised algatused, on seal ette nähtud, see on selline uus lähenemine, millega me püüame siis kohalikul tasandil nii-öelda oskusi ühendada kultuurivaldkonnas. ja öö, rände äh, põhjuseks äh, on ka äh, usalduse puudumine mõnedes riikides, identiteedi puudumine ja uhk, vähene uhkus oma kultuuri tausta üle, mitte ainult majanduslikud põhjused. nii et me tahaksimegi rajada selle programmi traditsiooniliste oskuste edendamisele, teha seda siis eh, nii-öelda kaasaegse eh, ühiskonna ja turu eh, raames nii et see põhiküsimused on siis identiteet ja jagamine. kui äh, inimesed liiguvad maapiirkondadest linnadesse, siis see on üks äh, selliseid negatiivseid äh, arenguid, mille käigus siis inimesed kaotavad kontakti oma juurte ja traditsioonidega, nii et see on nüüd käigus ja ma loodan, et saame koostööd ka teha UNESCO-ga et kultuuripärandit äh, rohkem väärtustada järgmisel kultuuripärandi äh, aastal, aastal kaks tuhat kaheksateist, aitäh! suur tänu, nüüd on veel kaks sõnavõtusoovi ja palun kolleege, et piirduge maksimaalselt ühe minutiga. kolleeg Šoidrova, palun jah, aitäh, mul ei ole küsimusi, tahtsin lihtsalt äh, teid kõiki tänada, kes äh, töötate oma äh, riikides, teete tööd inimestega. tahtsin tänada teid selle eest, et keskendute noortele ja nende harimisele, ma arvan, et äh, investeeringud äh, peaksidki meil liikuma ühes suunas, investeeringud noortesse äh, on küll väga erilaadsed, nagu te Nigeerias ütlesite, on tarvis rohkem koolidesse, hoonetesse spordivahenditesse äh, investeerida. nii et suur tänu teile kõigile. ma usun, et me suudame äh, tulevikku silmas pidades noortesse paremini investeerida. Julie Vood, üks minut. jah, aitäh äh, selle dialoogi jätkamise eest täna, mis on olnud väga huvitav. kõigepealt tahaksin öelda, et tõesti oli äh, hea, äh, et äh, tunnustasime noh, Williamsi tööd. ma olen väga uhke tema üle, ta on Briti päritolu teatavasti ja spordi kohta veel. nagu teada, on see äärmiselt oluline just jalgpall, mina esindan Manchesteri ja Liverpooli ja kas sport ei ole ainult äh, seda, see ei ole ainult äh, võistlused ja kõrgelt äh, tasustatud staarid, kuid see saab tuua ka rahu ja võidelda rassismi vastu ja tahaksin küsida selle kohta, kuivõrd, kui laialt võiks sporti üldse määratleda kuna mängida, äh, võistelda on võimalik väga erinevatel viisidel, ei pea olema alati võistlussport äh, meeskondadena. ja teine küsimus ringmajanduse kohta, me äh, Ühendkuningriigis tegeleme väga aktiivselt keskkonnaküsimustega, ma arvan, et see on noortele tähtis. vabandust, et olen nii karm, aga teisiti ei saa, meil on nüüd neli minutit ja kolm kõnelejat, nii et tõesti katsuge nüüd võimalikult lühidalt, kui võimalik, siis minuti jooksul, isegi kui see pole võimalik. kes soovib alustada? Well, uh, issue of education as well. jah, äh, hariduse küsimus, nagu ka äh, kolleeg äh, ütles, on äärmiselt oluline just sporti arendada, nagu me Nigeerias ka teeme. sport on esmatähtis äh, ja kui me nõnda ja me saame noori äh, sellega panna tegutsema ja me ei topelda siin äh, midagi. ja kui pühendada siis viiskümmend protsenti haridusele, viiskümmend protsenti spordile, siis see on olnud meil väga tulemuslik ja seetõttu tuleb on näha, et äh, inimesed võtavad seda Nigeerias ka positiivsem, positiivsemalt äh, vastu. Nad äh, soovivad tegutseda. ja siis see tagab ka seda, et nad ei liitu Boko Harami ja muude selliste liikumistega, aitäh! suur tänu, kes järgmisena? Merci uh...! ja aitäh. lühidalt saan öelda, et eh, see uus partnerluse idee, eh, millele siin viidati, on minu jaoks olulisem. eile ütles üks noor ühel kohtumisel, et äh, lõpetame äh, rääkimise, asume tegutsema, aga kuidas seda teha, me peame kõik koos seda tegema ja samas suunas ja ka volinik Mogherini ütles eile, et äh, lisaks Aafrika Liidule, Euroopa Liidule on ka muid rahvusvahelisi organisatsioone nagu ÜRO, kes tegutsevad nendes valdkondades, me peame oma jõupingutused ühendama ja ma arvan, et meil on ruumi koostööks, mis oleks noortele kasulik, igal juhul mina UNESCO-st Äh, UNESCO-t esimeses saan öelda, et me oleme valmis äh, seda tööd ka kõigiga koha peal tegema, aitäh! suur tänu, proua Faberget! kõnelejale ei ole mikrofoni, äh, võib-olla ma teen midagi veidi ebatavalist, aga mina tahaksin oma aja pühendada Cindy McIntishile, kes on üks noor töötaja ja tegutseb idufirmas. ma arvan, et see oleks ka kasulik. aitäh, aga hästi lühidalt palun, sest tõesti meie aeg on otsas. In French, so you can ja aitäh, ma räägin äh, prantsuse keeles. kultuuri äh, kohta äh, tahaksin öelda seda, et me peame digivaldkonnast rääkima, see on just kultuuri äh, uuenduses oluline, see võimaldab kultuuri säiendada, ka seda edastada äh, diasporaale ja see on ka oluline ka visuaalsetes kunstides ja muusikas, nii et see ei ole ainult käsitsi töö, vaid äh, see on äh, just äärmiselt oluline ka digitaalses mõttes. hariduses tuleb seda rõhutada, on hulk rakendusi, mis aitavad lugema ja kirjutama, arvutama õppida ja siis on ka see diasporaa küsimus, äh, inimesed, kes on välismaal õppinud ja edastavad siis digitaalsete vahendite abil oma teadmisi Aafrikas. naiste kaasamine on siin oluline aspekt ja naised äh, tegelikult äh, võivad muutuda äh, nii-öelda rollimudeliteks väikestele tüdrukutele just IKT valdkonnas ja väga oluline on ka liikuvus ja tuleb mõista, et aafriklaste põhiprobleem on viisa hankimine. kui nad Euroopasse viisat ei saa, siis nad lähevad mujale, Ameerikasse, Venemaale või Hiinasse ja see on suur kaotus kõigile. aitäh! vielen, vielen herzlichen Dank. Ganz suur tänu suur,, suur-suur tänu kõigile ettekandjatele, kes meile täna andsid siis ülevaate olukorra kohta Aafrikas. meie jaoks oli sellest väga palju kasu Te võite olla kindlad, me arvestame teie mõtetega ka oma tulevases töös, isegi kui me seda kõike võib-olla üks-ühele üle ei saa võtta ja sellepärast suur tänu Sabine Verhaienile, kes selle ka väga selgelt enne välja tõi. jah, ma tõesti tean, et vahel tuleb lihtsalt teatud menetlustest kinni pidada, isegi kui see meile ei meeldi. me võitleme alati rohkema raha eest, seda ka Euroopas ja me teame, et alati meil ei õnnestu Äh, kõik meie ettevõtmised, kuid uskuge, me anname endast parima selleks, et äh, küsimustega edasi minna suur,. suur-suur tänu, järgmine kultuurikomisjoni koosolek toimub neljandal detsembril pärastlõunal kella kolmest kuni poole seitsmeni ning äh, esimees tänab ka tõlke ja ütleb, et nad olid suureks abiks. suur tänu kõigile ja ilusat päeva jätku!